Okay, everybody, if you settle down um.... palun võtke kõik istet, halvad uudised on need, et me ei ole kuulanud veel ära esimehe teadaandeid ja nüüd, kus teid on rohkem siin kohal äh,, ma teen selle ära, sest tühjale saalile ma ei soovinud seda rääkida. seni, alustan siis senimaani, kuni te ise istute maha siin Euroopa Parlamendi nädal Euroopa poolaasta kohta toimub kahekümne kaheksandast kolmekümnenda jaanuarini siin Brüsselis ning mitmed Euroopa Parlamendi komisjonid saavad pidada siis parlamendisiseseid äh, komisjoni koosolekuid ning Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendi liikmed vaatavad nendel kohtumistel üheskoos parlamendi iga-aastast kasvustrateegiat ja ka siseriiklikke eelarveid. meenutan teile, et par-, Euroopa Parlamendi liikmete kohalolek on seal väga oluline, et Euroopa poolaasta teemat käsitleda ja et need kohtumised tõesti oleksid edukad. ei piisa ainult sellest, et te tulete kaheks minutiks kohale, panete ennast kirja ja jälle ära lähete Äh, ülevaade olemasolevatest, käimasolevatest trialoogidest. kolmas tria-, äh, kolmepoolne kohtumine oli kuueteistkümnendal äh, jaanuaril. palun, kas te võiksite olla vait seni, kuni ma räägin? äkki pean veidi vahet, kuni te kõik vakkajate arutatakse siis Euroopa Keskpanga teemat artikkel artikli haaval, seda on jätkatud siis ja Euroopa pangandusjärelevalve osas on olnud esialgsed arutelud, järgmised koosolekud on kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal ja kahekümne kaheksandal jaanuaril kapitalinõuete direktiivi ja määruse osas on kaks poliitilist trialoogi toimunud uue Iiri eesistumise ajal juba jaanuarikuus, kümnendal jaanuaril me arutasime neid küsimusi, mis puudutasid riski mõõtmist, kriisi haldamist, struktuurseid eraldamisi, sanktsioone kompromissettepanekuid avalikustamise kohta ja finantseerimise kohta on tehnilisel tasemel välja töötatud, võttes aluseks kirjalikud kommentaarid koosolekutest osalejate vahel ning samuti arutati ka teid, muid küsimusi ning järgmine koosolek on kavandatud ka veel jaanuarikuusse. tahaksin meenutada kõikidele variraportööridele, et nad peaksid andma aru igasuguste kahepoolsete aru, äh, kohtumiste kohta, mis Iiri eesistumise ajal on toimunud juba. see kehtib kõikide pakettide kohta. nüüd kipub olema niimoodi, et kahepoolsed arutelud toimuvad ja mina esimehena ei tea neist mitte midagi, teised äh, Äh, läbirääkimismeeskondade liikmed ka ei tea midagi ja selleks, et me aega ei raiskaks niimoodi, et meil iga trialoogi alguses oleks äh, selline päevakorrapunkt, kus on kirjas, et arutelud, arutelud, mis toimusid kahepoolselt Iiris, Iiri eesistumise, eesistujaga, me ei taha, et niisugust asja hakkab olema. mina oma päevakorda sellist asja ei taha näha kui ma juba ette ei tea, mis asja on arutatud niisugusel viisil. annan teile teada ka seda, et olen juba kirjutanud Eurogrupi uuele presidendile, palunud, et ta tuleks meie komisjoni arutelu pidama, et me jätkaksime samal viisil, nagu me seda tegime Jean-Claude Junckeriga, kes väga paljudel väga rahuloldavatel koosolekutel osales. ja siis majandusdialoog ja arvamuste vahetus Iiri rahandusministriga Michael Noonaniga, see toimub kell viis täna meie komisjonis juhul, kui meie hääletamine lõpeb varem, siis palun pidage meeles seda, et tulge palun kella viieks tagasi, tuletan teile sedasi, seda veel meelde. alternatiiv on muidugi see, et ma lihtsalt venitan hääletamisega kuni kella viieni või et teie teete seda nii. Äh, nii võib täitsa minna, võtke siis oma hääletuskaardid välja, teeme katse. Jean-Paul, tahad midagi ütelda? meil seisab ees äh, raske hääletamine ja <clears throat> ma äh, tahaksin teada, et mida teha Skikluna äh, Rahvapartei häälega. kas anda sellele, see tagasi või, või sotsialistidele üle kanda? Te leidsite tema kaardi, jah? see ei ole ju mingi rahakott. Chair, can, can Madam ask, Chair, Madam can, Chair, tegin decision this ma arvan, et keegi saali abilistest leidis selle hääletuskaardi. küsime, mis ta tahab, et me teeksime. teda ei ole ju. nojah, selja taga mängitakse ikka äh, viperusi üksteisele kontrollige oma hääletuskaarte, palun. meil on rohelisi üks rohkem kui vaja. me ei taha liiga palju rohelisi. meil on vaja veel kaks, kolm no, eh, nuppu vaja alla vajutada kas keegi on nupule vajutanud nii, et tal tuli ei süttinud põlema laual. kui on nelikümmend üks ja üks on puudu, siis äh, see teeb mulle muret. kõik on nüüd oma kaarti kontrollinud, kõik laabus. seega hääletame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Euroopa Keskpanga aastaaruannet. kompromiss A, kes on poolt kes on vastu, erapooletud. Eh, nüüd kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt Votes closed. hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, vastu võetud kompromiss, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kompromiss C, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks, kes poolt, vastu. Ähm, see ei ole päris selge, kontrollime neljakümmet kahte, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud? vastu võetud. kontrollime Two more to vote if you are voting. kui te tõesti hääletate, siis äh, kaks inimest ei ole veel hääletanud. üks inimene ei ole hääletanud, kas kõik on hääletanud nüüd? ühte nuppu ei ole vajutatud, kuid hea küll, nüüd hääletus lõppes. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu. mul oligi õigus. kompromiss D, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kompromiss D, e, kes poolt see on kahes osas. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, äh, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, kontroll, kontrollime seda, mulle tundub küll, et tagasi lükatud. teine osa kompromiss eest, palun hääletage. Come on, more to, more to vote, three more, three more buttons to press kolm saadikut pole veel hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu uh,. Right, okay. Now we have compromise F in kompromiss F on kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda mulle tundub, et see siiski äärepealt kiideti heaks, aga nüüd on veel viimased hääletajad puudu. viis, kolm, kaks. hääletus lõppes. võeti vastu kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu. kolmas osa. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G, kõik ühes osas, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus, kes poolt, muudatusettepanek seitsekümmend kuus, kes poolt got 76 in mind. Yes, the 76, Mr. Tremosa has asked for 76 to be voted apart okay, we, we have got a request. hea küll, siin paluti nüüd, et seitsekümmend kuut hääletataks eraldi, seda kompromiss ei kata. seitsekümmend kuus, kes poolt, kes erapooletu, kes vastu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes erapooletud äh,,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 Ah, well, it's okay, we can always check. And that is rejected. see on tagasi lükatud. nüüd äh, lõige viis, kompromissi, et kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsmekümne viiendat elektrooniliselt, palun. four more people to vote. Press your buttons if you're going hääletage kõik. viimased neli ka, nüüd on teil viimane võimalus ja nüüd hääletus lõppes. lükati tagasi kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu. kompromiss L, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. aga kontrollime seda. mulle tundub, et ECR ja Rahvapartei ei anna enamust. kaks puudu, üks hääl puudu. nüüd lõppes hääletamine. Äh, anti kakskümmend neli poolthäält ja kakskümmend vastuhäält. nüüd kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss N kahes osas, kes poolt, vastu, erapooletud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. see ajas mind natukene segadusse, hääletus oli väga tasavägine, kontrollime palun. One too many EPP. rahvaparteil on üks liige üleliia. nüüd hääletus lõppes ja tulemus tagasi lükatud, üheksateist poolt, kakskümmend viis vastu. kompromiss O, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud rahvapartei oli ainus, kes teistmoodi hääletas. nüüd üheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletut kontrollime. mulle tundub, et tagasi lükatud. Three more to vote. If you are voting, press your buttons. kolm häält puudu. nüüd hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse ja sarnased, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa ja muud sarnased, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss U on järgmine, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss V kaks, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks siis V, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss X kolmes osas. esimene osa poolt. X-i esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kas ülejäänud ka hääletame? ei, teist osa ei ole enam vaja hääletada. aga kolmandat on vaja hääletada. raportöör, kas te nõustute sellega? hääletame kolmandat osa, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? kolmas osa on vastu võetud. kui te soovite, kontrollime elektrooniliselt. palun kolm häält puudu, nüüd on hääletus lõppenud. ja see võeti vastu kakskümmend kaks kahekümne ühele. saame edasi minna. Need kustutused sada viiskümmend kaks ja teised samasugused, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud ja on vastu võetud. kontrollime ma nüüd äh, sulgesin hääletuse ja tulemus oli kakskümmend kaheksa kuueteistkümne vastu, see kiideti heaks. kompromiss Y, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z. kompromiss Z, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, see on tagasi lükatud Compromise is rejected. I now have to vote a hundred and fifty. ja nüüd hääletame sada viiskümmend kaheksa ja teised samasugused kustutused, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. et kustutataksegi ära kompromiss A kahes osas. kõigepealt vaatame mis me saja kuuekümne kolmega teeme, see langes ära, seega järgmiseks kompromiss AA, kes poolt? vastu? erapooletud, see oli siis esimene osa. kontrollime AA esimest osa. It was rejected, but I need to check. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. kaks häält puudu. nüüd hääletus lõppes kaheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, see lükati tagasi. teine osa langeb ära. nüüd hääletame sada kuuskümmend kuus ja teised sarnased kustutused, kes on poolt? sada kuuskümmend kuus ja teised, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss AB. see on hoopis tagasi võetud seega hääletame kustutusi sada seitsekümmend kaks ja sarnased, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nüüd sada seitsekümmend viis, sada seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja läheme edasi kompromiss AC juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. Five more people to vote for viis häält puudu, neli häält puudu, hääletage, kolm häält puudu, kaks häält puudu. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli üheksateistkümnele. kompromiss AD, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. AE, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud eh, sada kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa oli see, vabandust, äh, AF, kes poolt, vastu, erapooletud. AG, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nagu eelminegi. nüüd kakssada kaks, see enne äh, kui me kahesaja kolmandat hääletame, on tehtud sotsiaaldemokraatide poolt üks suuline muudatusettepanek ja me peame seda hääletama. see, see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, võrdsed, kes osalevad võrdsete õigustega SMM-is. nüüd, kas me aktsepteerime seda, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kakssada kolm langeb ära, järgmiseks kakssada neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kümme. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahaa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ai poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahaa, kolmes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt. Te tahate kolmand-, teist osa kontrollida, kontrollime elektrooniliselt, palun. kas kõik on hääletanud? üks hääl on puudu ja nüüd on järsku Rahvaparteil üks hääl rohkem. nüüd on kõik hääletanud, hääletus lõppes. ja see on vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne ühele. kolmas osa, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on meil kaks osa sellel. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kas raportöör soovib sõna võtta? Want... mul on siin üks teade, et te võib-olla soovite teist osa muuta. jah, aga ma ei taha enam, sellepärast et kompromissettepanek võeti vastu kompromiss küll, aga välja arvatud see teine osa. EMU tuleb SSM-iga asendada. aga mida me siis kompromissina arendas äh,, hääletasime? esimest osa. aga see on ju kompromiss. ei, nii me ei tee. me hääletame seda osa, mille üle vaidlusi ei tekkinud. hea küll tegin ettepaneku ära kustutada lause, kus öeldakse in the framework of the road made map of the genuine EMU jah, see on nüüd teine osa. ja nüüd on küsimus, kas võtta need sõnad sisse või mitte. It... kui te poolt hääletate, siis jääb just selline sõnastus sisse ja kui te hääletate vastu, siis seda sõnastust sinna sisse ei tule. kes on poolt in the framework of the roadmap uh, for the genuine EMU, kes on selle poolt, kes on vastu, kes on erapooletud. seega need sõnad võeti sealt välja. kompromiss on nüüd meil ära lahendatud. järgmiseks kompromiss AL, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd AM, kompromiss AM kahes osas. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. kas kõigil ka on see teine osa? ju mulle öeldi, et see on kakssada üks, ma ei tea. no two, two, four, one and. ei, ei. kaks, neli, üks ja kaks, neli, kuus jäid kompromissi AL alla ja me juba hääletasime nende poolt. kompromiss AM-i äh, esimese osa poolt hääletati, see puudutas naisi, nüüd teine osa kompromiss AM-ist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, kuus, kes poolt, vastu kontrollime kaks, kolm, kuute. Three more to vote if you are voting. kolm häält puudu, kaks häält puudu, üks hääl puudu. hääletus lõppes, kõik on hääletanud ja see lükati tagasi. kaheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu. kaks, neli, kolm, kes poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud kaks, neli, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli, viis, kes poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, kui kontrollime elektrooniliselt. kakssada nelikümmend viis. Five more to vote if you're voting viis häält puudu, kaks häält puudu. hääletus lõppes ja see lükati tagasi. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu. muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolm poolt. Against vastu, erapooletud. aga kontrollime number kolme. Two more to vote if you are voting. kaks häält puudu. nüüd hääletus suletakse ja see on vastu võetud kakskümmend kuus seitsmeteistkümnele. põhjenduspunkt C, kes poolt põhjenduspunkt C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. F, F, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. H. Against. poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt, saan rahvapealt segaseid sõnumeid. kes on poolt? HA, kes on vastu, kes on erapooletud, see on vastu võetud. Votes closed. hääletus nüüd lõppes, me oleme seda elektrooniliselt kontrollinud ja see on vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kaheksateist vastu kuusteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst põhjenduspunktist H, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, me peame vist kontrollima. Uh, I think it was two more to vote if you are voting, one more. kaks häält puudu, üks hääl puudu, nüüd hääletus suletakse kohe ja see võeti vastu, kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu. Carried nineteen in favor. ei, tegelikult üheksateist. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, äh, vast-, tagasi lükatud kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniliselt kogu tekst, viimane okay,. kõik on nüüd hääletanud, see on vastu võetud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu wow.. Well, that's exciting um,. see oli põnev, palju õnne raportöörile. ei olnud tegemist lihtsa ülesandega Well, I'm trying to move on to the e. üritame edasi minna investeerimispanga aastaaruande juurde, aga mul ei ole kahjuks hääletusnimekirja. Right, we've got um... hästi. üks eraldi hääletus on juurde tulnud, selgitan seda siis, kui oleme nii kaugele jõudnud kuid alustame kõigepealt siis investeerimispanga aastaaruandega. kompromissettepanek äh, E kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud edasi muudatusettepanek kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, ups, kompromissettepanek F, see jäi mul kogemata vahele, kompromissettepanek F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas me võiksime seda kontrollida, esimene osa, muudatusettepanek kuusteist? Open the vote um,. avame hääletuse. Me... ma ei tea, miks mina ei saa neid nuppe vajutada, ütleb proua esimees. veel kaks häält puudu. hästi vastu võetud, kakskümmend kaks kahekümne ühe vastu. järgmiseks teine osa, kes on poolt? vastu erapooletu. ärge palun nii palju jutustage ja tõstkem käsi üles. teine osa, kontrollime. Votes closed and that is hääletus on lõppenud, tagasi lükatud neliteist poolt, kolmkümmend vastu. kompromissettepanek G, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek Hush, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu. siin on väga palju inimesi, kes ei hääleta, nii et kontrollime siiski elektrooniliselt four more to vote. neli häält puudu, kolm, kaks. sulgeme hääletuse, kui te ei ole veel vajutanud nuppu, siis on liiga hilja. tagasi lükatud kaheksateist poolt, kakskümmend viis vastu, nii et nüüd originaalversioon, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek J, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi. eelarve kontrolli komisjoni muudatusettepanekud lõike kaks juurde, need on kahes osas. esimene osa kus öeldakse e la, la, la, kus toonitab Euroopa Investeerimispanga tähtsust ja teine osa, kus öeldakse, et on väga tähtis, et Euroopa Investeerimispank säilitaks oma kolme A-ga reitingu. nii et teine osa räägib kolme A-ga reitingust, kõigepealt esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. nüüd äh, lõige kolm eelarve kontrolli komisjon, kes on poolt? kont kolm, lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kont lõige seitse poolt, vastu erapooletu. kas me võiksime seda kontrollida, palun? One more to vote, votes closed. üks hääl on puudu, hääletage, hääletus on lõppenud, vastu võetud kont äh, lõige kaheksa, kes on poolt. palun tõstke oma käsi ja jutustage vähem, siis läheb hääletus kiiremini. kont kaheksa, kes on poolt vastu erapooletu, vastu võetud. kont üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kont kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kont üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud siin öeldakse, et see on kompromissiga U kaetud. Okay, so um, we're voting this, but whatever me hääletame, aga kompromissettepanek U võetakse vastu, siis on lihtsalt kaks korda. nii et tegemist on sellise eelhääletusega, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. tundub, et nii on lihtsam, muudatusettepanek kakskümmend viis, jällegi selline eelhääletus, poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, aga kes teab, võib-olla siiski tuleb midagi paremat jällegi. muudatusettepanek kakskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletu. ei ole piisavalt käsi, nii et kontrollime One more to vote, votes closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. aga kes teab, võib-olla hiljem muutub. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek K, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd läheme edasi lõige kuus originaaltekstis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. okei, kolmkümmend neli on kaetud, nii et kompromissettepanek M, kes on poolt, kompromissettepanek M, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud see on küll üks väga naljakas hääletusnimekiri. kompromissettepanek N, aga ma ei leia seda. tuleb minna paar lehekülge edasi, lehekülgedel ei ole numbrit, nii et ma ei oska teile numbrit öelda, aga kompromissettepanek N. ole, olete leidnud? N. N nagu nutikas poolt vastu, erapooletu vastu võetud. nüüd kompromissettepanek O. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Q poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. vastu võetud, oi siiski, me ei oleks pidanud hääletama, nii et lähme edasi, ettepanek nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Te ütlesite, et kui jott vastu võetakse, siis langeb see ära ja Joti. võtsime vastu, nüüd kukub ära, kukub ära, kukub ära. kompromissettepanek X, kas ma olen selle üle juba hääletanud? Okay, so we've now... hästi, nii et jällegi selline kompiv hääletus tuleb jällegi, et kui kompromissettepanek X läheb läbi või ei lähe, nii et kõigepealt muudatusettepanek viiskümmend üks poolt see on selline kompiv hääletus, see on tõesti natukene naljakas. Jean-Paul. proua esimees, ma tean küll, et kõik tahavad inglise keelt rääkida, aga see on selline segane nimekiri, iga kord kommenteeritakse seda ja tõlgid ei jõua seda jälgida, mina, mind häirib see väga kõik on siin tagurpidi pööratud, need numbrid ka ja see on täielik sabotaaž. ja, ja I, I I have sympathy, I, I have sympathy. jah, ma saan sinust aru. tegemist on jällegi muudatusettepanekuga, mida me hääletame, aga võib-olla hiljem ta ei lähe mängu, sest me hääletame kompromissettepanekut X, sest meil on kuidagi naljakas järjekorras need ähm, ettepanekud siin. lihtsalt, et juhul, kui me hiljem seda ei avasta, siis häälestame hiljem lihtsalt, nii et me hüppa-, peaks muidu hüppama edasi-tagasi. meil on vaja delegeeritud õigusakti selleks, et äh, panna ka hääletusnimekirja standardid paika, ütleb härra Kiigold. see ei oleks esimene kord, kui ma paluks sellist asja sisse viia, ütleb proua esimees, aga kõik raportid on erinevad. ja lõbustavad meid nad ju kõik, muudatusettepanek viiskümmend üks poolt kas mul on üks väike küsimus, originaalteksti lõiget üksteist ju ei hääletatud. nelikümmend kaheksa langeb ära, aga me originaalteksti ei hääletanud, G hääl jäi ka ära. Yeah. I'm, I'm informed that the original text is also originaalversioon on ka kaetud kompromissettepanekuga. selge? seda ei ole siin küll kirjas, aga ma arvan, et asi ongi selles, et äh, muudat-, lõige üksteist sisu on kaetud kompromissettepanekuga J. nii et üritame nüüd kompromissettepanekut, muudatusettepanekut viiskümmend üks hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek R, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli, poolt. oi, see on kaetud, vabandust, vabandust. ma arvan alati, et need, mis on kaetud, on teist värvi, aga siin pole kahjuks. kompromissettepanek S, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kont lõige viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kont kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. originaalversioon lõige kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud originaalversioon, lõige neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek U, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt vastu erapooletu, vastu võetud. lõige seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kond kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kond neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kont viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, originaalversioon lõige kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu segadus jällegi kontrollime. kolm, kaks, üks puudu viimane võimalus äh, nupule vajutada, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa kaheteistkümne vastu, muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek rohelistelt kompromissettepaneku V juurde, kas me oleme sellega nõus? keegi ei ole vastu kas me peaksime hääletama, hääletame suulise muudatusettepaneku üle eraldi, sest inimesed on segaduses. kõigepealt roheliste suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletu? tuleb kontrollida, sest kätt ei viitsi keegi tõsta kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd me hääletame kompromissettepaneku V üle ilma suulise muudatusettepanekuta kompromissettepanek esialgsel kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. edasi That's all covered. Oui. What's covered? 70. Okay, we're going to amendment 7. edasi muudatusettepanek seitsekümmend. üks hetk. vabandust. kompromissettepanek V. me hääletasime selle üle nii, nagu ta poleks olnud kahes osas aga esimene osa on nüüd siis siiski vastu võetud ja teine osa, kus on need sõnad, see, kus on, tuletab meelde ja nii edasi, nii et see teine osa siis, kes on poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud. vabandust, et teid segadusse ajasin, kontrollime vabandust, ma ei saanud aru, et pärast suulist muudatusettepanekut on siiski veel kompromissettepanekul kaks osa. nii et kontrollime kompromissettepaneku viieteist osa. tegemist on selle lõiguga, mis algab sõnadega tuletab meelde ja lõpeb sõnadega kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni üks hääl puudu. hääletus on lõppenud. teine osa. üks hääl puudu. no siis lõpp, lõpetame hääletuse. see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek seitseteist. seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. nii et ootan nüüd Jean Pauli. seitsekümmend kaks poolt. seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud kompromissettepanek X poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kont-, lõige kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek A poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. oli muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek D poolt, mm, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus äh, teksti üle muudetud kujul. Not making my life easy today, you know. I think we should always have the pages numbered. Yeah. Right. The thing is, it's the, the parts are loose parts and the parts of the text. And that is vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, ühtegi vastuhäält pole, viis erapooletut. nii et palju õnne raportöörile. palju õnne ka kõigile, kes selle raporti nii keerulise struktuuriga üles ehitasid. Philipp, mõeldes nüüd sellele kogemusele, ja selleks, et innovatsiooni sisse viia, äkki me võiksime äh, teha hääletusnimekirja, kus lihtsalt suvaliselt hääletame neid muudatusettepanekuid. ei või iial teada, äkki kunagi teemegi nii, ütleb proua esimees. kuusteist on äh, edasi lükatud, päevakorrapunkt kuusteist. nii, ja nüüd siis käibemaks John, there's a compromise. Well, can I have that one then? Yeah, sure. Take this one. Yeah. Okay, we've got some... Shh, shh, shh. Come on, it's it. jätkame. tegemist on tõesti raske hääletusega. meil on nüüd ettepanek laual, David Kaasa raport ja äh, kolm, neli, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja viis, neid võiks plokis hääletada, kui olete nõus. nii et kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis ja kakskümmend kuus on tagasi võetud, kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks plokis kakskümmend kaheksa kuni kaheksa kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja nüüd plokis kuusteist kuni kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus teksti üle muudetud kujul. hääletus on alanud One more person to vote. üks hääl on puudu, sulgeme hääletuse. hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, mitte keegi vastu, mitte keegi ei jää erapooletuks ja nüüd resolutsiooni ettepaneku üle hääletus, hääletus on alanud. keegi muudkui paneb kaardi sisse ja võtab jälle välja. ma loodan, et te teete seda kogemata ja et masinaga on kõik korras, kolm häält puudu. üks puudu. sulgeme hääletuse. hääletus on lõppenud. hurraa, nelikümmend kaks poolt ja null vastu, null erapooletut, nii et üheselt vastu võetud, suur tänu suur tänu, et te siin ka plokis äh, hääletused ette valmistasite, läks palju kiiremini Okay, right. Uh, let's all set. kena. nüüd on jälle aeg paanikaks. nüüd on meil siin Elisa Ferreira raport, mis käsitleb Euroopa majanduse koordineerimise Euroopa poolaastat ja algab muudatus sada kakskümmend, kes on poolt. palun vabandust, kui nüüd kõik siin jutustavad, siis ma ei saa lihtsalt edasi seda asja juhtida, pean väikese pausi, kuni kõik on ära klaaritud. Right, I assume everybody now knows what they are doing. no küllap kõik teavad, mis nad teevad, katsume siis nüüd uuesti ja muudatusettepanek sada kakskümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, kontrollime selle palun üle. veel üks hääl, hääletus lõppes hääletus on lõppenud, keegi ei hääleta. nüüd on juba võimalus möödunud, kakskümmend kaks on poolt, kaheksateist on vastu. nüüd eraldi hääletus kompromissi ühe kohta, esimene osa, osade kaupa hääletus, kes on poolt, vastu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd on suuline muudatus saja kahekümne kaheksale, võtame kõigepealt selle. kas see tähendab, puudutab lihtsalt sõna unproductive? suuline muudatus äh, koosneb ainult sellest, et lisatakse juurde sõna unproductive, kas kõik on rahul sellega, hääletame seda siis eraldi, kes on poolt, vastu, erapooletuid Philip, ma ise omaenda suulise parandusettepaneku vastu hääletasin, aga läks läbi. nüüd siis. see asendab muudatuse sada kakskümmend kaheksa, nüüd siis sada kakskümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud, kes on sada kolmkümmend üks puhul poolt, vastu, erapooletuid. ma ei näinud, mida ALDE tegi, nii et kontrollime üle. kui te kätt korralikult ei tõsta, siis me teid arvesse võtta ei saa, seega kontrollime. kaks veel peavad hääletama, kui te kavatsete hääletada üks veel on puudu. hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud seega hääletame läbi kõik need muudatused, kõigepealt sada kolmkümmend kolm, kes on poolt. see on mahatõmbamine, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli, kes on poolt. kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd sada nelikümmend kolm, muudatus sada nelikümmend kolm, kes on vast-, poolt? kes on vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kompromiss C kahes osas, esimene osa. kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada viiskümmend üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt? võib-olla võiksid fraktsioonid koos kuidagi hääletada. kompromiss D, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? nüüd võtame muudatuse sada viiskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss F kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd kompromiss G. kompromiss G. ma unustasin ütelda, et me tahtsime paluda suulist muudatust siin kohas. siin on üks asendus et sõna severe economic downturn asendataks sõnadega ex exceptional circumstances, sest eksi kombel, ma arvan, me ei kasutanud seda sõnastust, mis on kuueses õigusaktide paketis, nii et on siis et selle asemel sellepärast, et selles esialgses tekstis ei kasutatud sõnu exceptional circumstances, vaid uh, severe economic downturn. kas see oli F-is? see on kokku lepitud kompromissi raames on see, me tahtsime sinna lihtsalt panna täpselt need sõnad, mis on õigusaktis ja mitte need sõnad, mis meil siin olid, need extraordinary circumstances. see ei ole äh, seadus, seaduse tekstist pärit. vabandage, palun, ma ei saanud aru, mis läheb sisse ja mis läheb välja, ma saan aru, te peate äh, selle kooskõlas, kooskõla viima kuueste seadusaktide paketiga. aga kus see siis oli? kas ma kordan veel? kompromiss F, see on väga lihtne. kokku on lepitud, et on selline tekst. minu ettepanek on vahetada sõnad in light of the ex exceptional circumstances nende asemele panna sõnad by severe economic downturn, sest need on need sõnad, mida seal kasutatakse. nii et ma kordan veel üle. no kena, Silvi mina olen küll valmis kompromissiks, aga meie variraportöör, raportöör pidi äh, koostööd tõttu äh, lahkuma ja ma ei tea, minu meelest see ei ole päris see, nagu kompromissis kokku lepiti ja see häirib mind natuke. me juba hääletasime, kuidas seda nüüd asendada siis teise sõnastusega? meie tööd seda küll, äh, see, see küll positiivselt ei valgusta me ju hääletasime, siis lükkasime tagasi. nüüd äh, mingisugused äh, sõnad siin lihtsalt välja vahetada, see ei muuda tegelikult tekstis midagi, hääletame uuesti. ega ei pea siin pool, pool päeva seda arutama. Was... kas see muudatus oli juba selles kohas, mille me juba ära hääletasime? see oli esimeses osas, Jean-Paul. nagu mina asjast aru saan, me lükkasime teise osa tagasi kui sellest mingi suur jama tuleb, siis unustame ära. võib-olla me kümne sekundiga saaksime selle asja klaariks. nii et nüüd on esimeses osas, mida me juba hääletasime, kus on siis need sõnad in the light of exceptional circumstances, et selle asemel peaksime ütlema severe economic downturn võtke, kuulake Kristjani kommentaarid ka minul on üks probleem. minu nõunik äh, ei tea enam, kas äh, räägime ühest või teisest või räägime mõlemast. SPG, euh, le, le mot exception circumstances. Ce qui est, c'est ces exceptions circumstances are called severe economic downturn. Euh, Ça, c'est le, le wording FSGP et c'est ça qu'on adresse ça, quand on parle d'exception. Oui, ça, pas de problème. Du moment on parle de la même. Ah, pole muret, tegelikult tähendab kõik see ühte ja sama asja. vahet pole. It's, it's our voting performance that takes meie hääletamise kord läheb siin rängalt viltu. mis ma nüüd välja pakun? et me nüüd kinnitame üle, et need, selle sõnastusega, mida on suuliselt välja pakutud, äh, et seda kompromissi F-i tuleks esimest osa nüüd uuesti hääletada. nii et palun, kes on esimese osa poolt, nii nagu see on ümber sõnastatud? kes on vastu, kes on erapooletud, see on nüüd vastu võetud muudetud sõnastusega ja teine osa sai tagasi lükatud nii et nüüd oleme kompromiss G juures. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, mis tähendab seda, et võtame järgmiseks muudatuse sada seitsekümmend kolm, kes on selle poolt? kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd on kompromiss hash kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. kontrollime üle. äkki siin oli mingisugust segadust ma ei saa aru, miks siin oli vaja eraldi hääletada, kui mõlema poolt hääletate. hääletus on lõppenud ja tõesti ongi tagasi lükatud. nüüd meil tuleb nüüd edasi minna, võib-olla need asjad, mis ära langesid, tuleb nüüd tagasi võtta veel. igal juhul nüüd on sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss I kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks. kõik, kes on poolt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 see siis lükati tagasi, nagu ma ütlesin. ja nüüd muudatus sada üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss J kahes osas, õieti kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Ahko kolmteist, kes on poolt, Afko kolmteist, kes on poolt? ootan Rahvapartei hääli. ei ole mingisugust hääletust veel. kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada üks, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kaks, kes poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss K, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss L kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, siis teine osa peab ära langema minu arvates, nii et nüüd muudatus kakssada seitse, kakssada seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. nüüd kaks, üks, kakssada neliteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss M ka neljas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks, kes poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss N kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. uus kompromiss O. uus kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd hääletame kakssada kolmekümmend kolme, vabandust, kakssada kolmkümmend nelja ikka. kaks, kolm, neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks, kolm, viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks, kolm, seitse, kes poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks, kolm, kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaks, kolm, üheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaks, nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt vast kaks nelikümmend kaks. kas veel on pakkumisi kahe neljakümne kahe kohta? vastu erapooletuid on vastu võetud kakssada nelikümmend kolm koos suulise muudatusega roheliste poolt. hääletame seda koos suulise muudatusega. kas John Bolton kontrollib praegu, jah? võtab teatavaks, arvestab jõustumist, on seal siis mõeldud, jah? kakssada nelikümmend kolm, kuus koos suulise muudatusega, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud. nüüd on kakssada nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss Q, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss R kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on ka vastu võetud. kontrollime Oops, I think I'm supposed to be voting now. vist minagi pean hääletama. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu. kaks, viis, kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada kuuskümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks kuus kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks kuus kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud suuline muudatus, tundub, et minu enda poolt tehtud ja raportööri poolt, selle me tegelikult tööhõivekomisjoniga leppisime kokku, avaldasime, et komisjonile survet avaldada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see läks läbi. originaalne tekst, lõike kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, AFCO kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. uus äh, alapealkiri kellegi poolt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud ja veel üks uus alapealkiri eelarvepoliitika kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on ka vastu võetud. nüüd lähme eelarve kuuenda juurde, kes on poolt, vastu võetud, ka eelarvekomisjoni poolt üksteist, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud regionaalarengu komisjoni lõige neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. veel üks uus alapealkiri regionaalpoliitika kohta, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kas kellelgi on uue alapealkirja vastu midagi, mis, kus on öeldud regionaalpoliitika, no siis on vastu võetud. me, kas me võime äkki plokina lõpuni hääletada? ei kas me võiksime kogu regionaalkomisjoni lõpuni hääletada ühe plokina? ei või, kahjuks ei või. esimene regionaalkomisjonist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine regionaalkomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmas regionaalkomisjonilt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viies regionaalkomisjonilt, kes poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kuus regionaalkomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, seitse regionaalkomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. jälle uus peal, alapealkiri, põhiseaduslikud asjad, kes on poolt, kes on vastu, kas AFCO võiksime üheskoos plokina, kahjuks ei saa AFCO üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, AFCO kolm, kes poolt, vastu mm.. mis nüüd? kas me võime ülejäänud AFCO kolmest alates plokina? hästi, kogu ülejäänud AFCO, kes on poolt? vastu? erapooletuid Nonii, need on kõik vastu võetud. kompromiss. no kontrollime üle kogu selle AFCO. Yes, it's on block AFCO. AFCO äh, plokina jättes esimese kõrval. kas oled AFCO poolt või vastu? veel kolm peavad hääletama, hääletamine hakkab lõppema. Nonii. ja me oleme AFCO poolt, kakskümmend kolm poolt, poolt ja kuusteist on vastu. nüüd on meil kompromiss S kuues osas. kui ma nad leian, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmas osa. hästi, kontrollime teist osa. One more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Close the vote. And that is rejected. see on siis nüüd tagasi lükatud That was the second part, yes. see oli teine osa, jah. teise osa lükkasime tagasi ja ma arvasin ka, et käe tõstmine näitas sama. nüüd on kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmas osa, neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viies osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid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 hääletusnimekirjas. palun selgitage, mis on esimene osa ja mis on teine osa kompromissis S, sest minu meelest esimene osa No, look, okay. I've had to mul on selline palve ja ma räägin teile, mis minu hääletusnimekirjas on. esimene osa on soovitus ilma selle osata, mis on allkirjas. ja need asad, mis on allkirjas, on, on esimene osa sellest esimesest soovitusest, teine osa soovitusest üks, sõnad, sõnadega, kus algab the words namely due to ja uh, ja sõnadega the words in the EU ja nii edasi. So that's, that's, we voted. me hääletasime nii, nagu meil kavas oligi, minu meelest on ju nõnda, eks? nüüd jätkame kompromissiga T, kui ma selle kuskilt leian, leheküljel üheksateist, kolmes osas, esimene osa, kompromiss T. kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. teine osa kompromiss T-st, kes on poolt? vastu seda kontrollime elektrooniliselt, seda teist osa kompromissist T. Te ei hääletasite, aga esimene, ei hääletanud, aga esimene osa läks läbi. sotsid seal omavahel lobisesid. teine osa. kolm on veel hääletamata, kui teil on kavas seda teha hääletamine lõppes. teine osa on vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, kaheksa vastu. kolmas osa, kes on poolt, vastu? kontrollime kolmanda osa ka. jällegi asjad ei ole selged. kas kõik on hääletanud? viis veel, kui te üldsegi soovite veel hääletada. hääletamine nüüd lõppes ja see on ka vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega kaheksateistkümne vastu. nüüd on meil kompromiss U. see on üheksas osas. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu erapooletuid. ma ei saa niimoodi töötada, kui, kui te ei tõsta korralikult kätt. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud, neljas, viies osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuues. kontrollin viienda osa üle. veel kaks peavad hääletama, hääletamine on lõppenud ja kakskümmend üks on poolt, üheksateist vastu, läks läbi. kuues osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on vastu võetud. seitsmes osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. ühe, kaheksas osa, kes on poolt? ma võin teile ütelda, kuidas ALDE kavatseb hääletada ma näen, kui te, kui te oma käed püsti panete korralikult. kaheksas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. üheksas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. nüüd on meil muudatus üks, muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss UA koos suulise muudatusega roheliste poolt, kas sobib see? hääletame siis koos suulise muudatusega, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd on muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus neli, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, muudatus viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus seitse, kes poolt, kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud, muudatus kaheksa, kes poolt? kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks siis V, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd on muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus neliteist, kes on poolt vastu. erapooletuid peame seda kontrollima, neliteist, muudatusettepanek neliteist. hääletus nüüd lõppes see on tagasi lükatud, kakskümmend üks vastuhäält, kakskümmend poolt. muudatus viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on vastu võetud. minu meelest. äkki kontrollime, sest käte ka näitamine ei olnud päris selge. viisteist, mõned erapooletud olid ka. hääletus on nüüd lõppenud see on vastu võetud. nüüd muudatus üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, seda pean ka kontrollima, üheksateist elektrooniliselt. Two more to vote if you are voting. kaks on veel hääletamata. nüüd hääletus lõpeb läks läbi, kakskümmend üks on poolt, üheksateist on vastu. muudatus kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend üks, kes poolt? kes vastu? Vast-, kes vastu? erapooletuid, see on ka vastu võetud. kompromiss X, kes on poolt? vastu, erapooletuid see on tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd siis muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss Y, kes on poolt? vastu, erapooletuid kontrollime kompromiss Y üle. Permutations and combinations of this is getting a bit. Three more to vote, two more. kolm, kaks peavad veel hääletama, kui te kavatsete seda teha, vajutage nüüd nuppudele. hääletus lõppes. see langeb ära kakskümmend olid poolt, kakskümmend vastu, otsustasid selle ära ja nüüd on meil muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? selle kontrollime ka ära, sest nüüd mõni fraktsioon siin ei hääletanud. kakskümmend üheksa, kontroll elektrooniliselt One more to vote. veel peab üks hääletama, läks läbi. nüüd muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid ja seda kontrollin ka. vabandage palun, kui üks ei tõsta, kui üks fraktsioon ei tõsta kätt, siis ei ole võimalik ära näha, kes ja kuidas läks ja kuna kõik ei ole ka kohal enam, nii et kaks veel peavad hääletama. väga kena. nüüd siis hääletus lõppes. kolmkümmend läks läbi. kui te oma käsi korralikult ei tõsta, siis ma ei saa teid üle lugeda. kompromiss Z. kui keegi tahaks siia minu asemel tulla, siis te olete teretulnud. kohe kompromiss Z, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt? kes on poolt? tahtsin küsida, kas meil on siin üldine hääletus, vaid lihtsalt need üksikud hääled, sest see annab äh, mõtteainet. et kas tahate, et me praegu tulen siia? palun, te võite tulla millal iganes te tahate siia ja hääletust läbi viima. ma tean, kuidas teile see meeldib ja kui kergeks te seda peate. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd võtame muudatuse nelikümmend kaks, kes on muudatuse nelikümmend kaks poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud kompromiss kahe A-ga. kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kompromiss AB, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss AC, kes poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend, kes on poolt? vabandust, ma juba sattusin siin hoogu, ikka viiskümmend kolm on vaja kõigepealt vaadata, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ma arvan, et see on üsna tasavägine, kontrollime viitekümmet kolme. Lots more people to vote. veel pari, päris palju inimesi peaks hääletama, kui nad soovivad hääletusest osa võtta üks veel puudu, hääletus lõppes, see on vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu. ja nüüd võime võtta muudatuse kuuskümmend, kes on selle poolt, kes vastu? erapooletuid. palun vabandust, ma ei näinud, mismoodi see läks, muudatus kuuskümmend kontrollime elektrooniliselt. ohkab esi, esimees Vote's closed. hääletus lõppes. see võeti vastu kakskümmend üks poolt, ühed kaheksateist vastu. nüüd kompromiss AD, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud. seega võtame muudatus kuuskümmend ühe, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud vabandust, keegi lobiseb minu kõrvaklapis. kompromiss A, E, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd on muudatus kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kompromiss AF, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss. nüüd, siin on nüüd kompromiss X, aga seda ma ei usu küll. ikka kompromiss AG. kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus seitsekümmend kuus, kes on poolt muudatus seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kompromiss, ah! kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus, suuline muudatus roheliste poolt, muudatus kaheksakümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd muudatus kaheksakümmend seitse, kes on varem ma ei ütelnud midagi, aga mul on suuline muudatus, aga see ei ole siin hääletusnimekirjas kirjas. ma lasin, ma, ma ei teinud sellest numbrit enne, aga nüüd ma teen palun väga vabandust, mulle ei öeldud, et teil seda ei olnud. no kena. roheliste äh, suuline muudatus kaheksakümne kuue kohta. seal muudetakse sõnastus is reflected in sellega has an impact on. kena. nüüd meil on veel üks mis on ka suuline muudatus muudatusele kaheksakümmend seitse, kus pannakse juurde sõna partially, nii et loeb niimoodi seda. see tundub mulle täitsa mõistlik muudatus kui me koos selle muudatusega hääletame, siis muudatusettepanekud kaheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd siis muudatus kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud, muudatus kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss ai kahes osas, kes on poolt, esimeses osa, esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd läheme muudatuse üheksakümmend juurde. muudatus üheksakümmend, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd mu-, muudat-, kompromiss AJ, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss AK, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss AL, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatus sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus sada üksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus sada kaksteist, kes poolt, kes vastu? seda peaksime kontrollima. siin on nagu teistmoodi hääletatud täna. kaks peavad veel hääletama, nüüd hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu. kompromiss AM, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud? sada seitseteist, kes poolt? kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. sada kaheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada üheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. Emily, palun. teen lühidalt. mina arvan, et see hääletus näitas väga hästi, et äh, protsess on äh, nagu pudru ja kapsad segane ja meie hääletame vastu. see komisjon peaks mõtlema ka, milline mõju on sellel äh, Euroopa poolaastale. Need Euroopa probleemid on liiga tähtsad, olulised selleks, et hääletada nii keerulist ju ke teksti, nagu me praegu seda tegime meil peab ikkagi äh, tõsiste poliitiliste arutelude jaoks jääma rohkem aega, mitte lihtsalt mingeid äh, arusaamatuid kompromisse hääletada. meie jaoks on protsess jäänud segaseks, ma tahaksin selle otse välja öelda ja palun arvestada sellega. Jean-Paul, proua esimees, äh, kallid kolleegid. ma arvan, et enne hääletamise lõppu ei maksa kolleege kritiseerida, kuigi demokraatias võib ju kõ-, võivad kõik sõna võtta. enne, kui lõpphääletus on toimunud, e, ei ole vaja siin näpuga näidata teiste peale ja öelda, et nad on võllaroad. mina ei taha hääletusmeetodit siin kritiseerida, kuid äh, loodetavasti siiski äh, Euroopa poolaasta puhul saadakse ikkagi enamuse poolt hääled. aitäh! tahaksin öelda, et hääled hääletuste selgitused tulevad tõesti pärast hääletust. mina soovisin täna seda hääletust läbi viia, sellepärast et ma ei lähe täiskogule ilma, et EKON oleks oma seisukohad välja joonistanud ja ehm, seetõttu ehm, on vaja koordineeritud vastust kogu parlamendile täiskogul eh, ja seetõttu on meil vaja ka kahe komitee vahel aru pidada ja jätta endale aega eh, probleemide lahendamiseks, kui neid tekib. see on tehtud nii, et komiteede vahelised ja kahe raportide vahelised eh, probleemid lahendataks ja loodetavasti Roheliste partei saab ka sellest aru või erakond. hääletame nüüd kogu raportit Right, the vote's closed. nii, hääletus on lõppenud. raport lükati tagasi. üheksateist poolt ja kakskümmend üks vastu. ja erapooletuid ei olnud. Right, okay. Right uh,, so now uh, in line with the normal ja nüüd, äh, nii nagu meie tavakord ette näeb, ma ütlen teile, mida protseduurireeglid nõuavad. raport saadetakse nüüd raportöörile tagasi ja teema tuleb järgmisel koordinaatorite koosolekul jälle päevakorda, siis otsustatakse, mis edasi teha. This is right. I will point out that the vote ei olnud mikrofoni esimees ütleb, et äh, hääletus läks kaotsi sellepärast, et lihtsalt paljusid ei olnud kohal. raportöör, palun. Madam Chair, as raport-. proua esimees, raportöörina tahaksin tänada kõiki, kõiki, kes aitasid välja töötada kompromisse, kes töötasid koostöövaimus ja tahaksin öelda, et see ajahetk, milles Euroopa praegu elab, on piisavalt tõsine selleks, et äh, me saadaksime komisjonile selge sõnumi, kodanikud ootavad seda ja mul on kahju, et äh, me siis me ei suutnud heauskselt läbirääkimisi pidada. ma ei tunne isegi ennast ära sellise äh, kummalise hääletustulemuse tagajärjel. meil, meil on kahju, et äh, varem kokku lepitud kompromissid ei leidnud heakskiitu ja tegemist on tõsise poliitilise küsimusega, kui äh, parlament tõesti järgmiste aastate tegevuste suhtes seisukohta ei suuda võtta, aga igal juhul aitäh kõigile. Right uh,, well I think we now have hea küll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 poliitilised põhijooned ei olnud Rahvaparteile vastuvõetavad ja siis pidime me erinevatele fraktsioonidele järeleandmisi tegema ja kui te tahate tõesti millegi tõsisega välja tulla, siis on vaja rohkem aega. eelmisel aastal kulutasin palju aega selleks, et kompromissini jõuda vahepeal tuli ähm, jõuluvaheaeg, äh, siis tulime kiirelt tagasi, sest äh, öeldi, et meil on vaja täiskogule minna ja nõukogule edasi anda see sõnum. aga tulemuseks on see, et meil ei, üle peale, peakaela tehtud töö tagajärjel ei olegi öö, äh, öö, raportit muide, ma töötasin kella üheni hommikul, et uusi kompromisse, äh, ettepanekuid välja töötada. nii ei, ei töötata, meil on vaja aega võtta endale. kas alustame lihtsalt varem ja ütleme, et komisjon ei ole meile piisavalt informatsiooni anda, muide, see oli täiesti õige. Euroopa Komisjon ei andnud meile sel aastal äh, piisavalt informatsiooni, lihtsalt sülitas meile ja nüüd äh, Äh, meie peale ja äh, nüüd meil ei olegi parlamendi seisukohta. kui seda ei oleks ka parlamendil nüüd, äh, parlamendi täiskogul vastu võetud, oleks meil ikkagi oma seisukoht olnud välja käia. ja ma ütlen teile kohe, komisjonil on kama. But... Uh, ma arvan, et see arutelu võib jätkuda, kuid nüüd ma sain aru, et kui me äh, mulle äh, öeldi, et kui me üle piivitame, siis me täiskogule ei jõua selle raportiga. probleem on ajapuudus ja komisjoni ajakava on ka meie jaoks probleem. meil endilgi pole enam miniplenaare, seega parlamendi kalendri järgi saame lihtsalt äh, äh, sõltumatult enam hääletada. aga me peame tervitama nüüd Iiri ministrit siin ja loodetavasti jäävad siiski parlamendiliikmed kohale. okay, could, uh... palun võtkem jälle istet. Right uh,. Thank you very much um.... suur tänu. mul on väga suur heameel tervitada meie hulgas uh, Iirimaa rahandusministrit Michael Noonanit ning uh, kasutame nüüd oma uut süsteemi, mille kohaselt minister kõigepealt peab meile teatud aja jooksul sissejuhatava ettekande või kõne, kümme minutit kestab see misjärel äh, hakkame esitama küsimusi ja vastuseid viie minuti kaupa ja kui ministril on pisut pikemalt aega tarvis äh, mõtete koondamiseks, siis me võib-olla võtame neid küsimusi kokku ka, aga igal juhul annan kõigepealt teile sõna esimeseks kümneks minutiks. proua esimees, daamid ja härrad mul on väga suur heameel siin teie ees esineda ähm, istungil, mida juhatab Sharon Bowles. ma panen oma iirlase mütsi pähe siis. Sharon on olnud väga hea Iirimaa sõber ja alati väga teretulnud meile ja on toetanud meid väga paljudes küsimustes, mis meile on muret valmistanud aga mul on hea meel tulla siia teie ette täna nõukogu rahandus- ja majandusministrite nõukoguna ja tutvustada teile Iiri eesistumise äh, kavasid. tahaksin tervitada ka ja kiita Küprost ja Taanit varasemate eesistumisperioodi eest. enne kui ma hakkan eesistumise kavast rääkima, võib-olla on kohane, et ma räägin natukene Euroopa Liidu majandus- ja eelarvelise väljavaadete kohta. kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks oleme me jõudnud paremasse olukorda kui eelmisel aastal, samal ajal majandustegevus on läinud paremaks, väljavaated on soodsamad, konkurentsivõime on mõnedes liikmesriikides paremaks läinud võttes arvesse neid jõupingutusi, mida liikmesriigid on teinud, oleme näinud seda, et defitsiidid on vähenenud ja võlgnevus on vähenenud liikmesriikides. tegemist on ka äh, probleem, probleemriikidega, kus on tehtud suuri jõupingutusi selleks, et äh, eelarvet korda saada ja maksu- ja võlatasemed samuti. sellega seoses tahaksin äh, nimetada ka tänast ECOFIN-i Äh, kus äh, lepiti kokku viimast, kõige värskemates asjades, aga tahaksin öelda, et riskid jäävad siiski alles, arengud tööturgudel valmistavad siiski muret ja just sellel põhjusel rõhutamegi meie oma eesistumise ajal eriti stabiilsust, tööhõivet ja kasvu eesistujana me mööname, et meil on tarvis stabiilsust Euroopa Liidus selleks, et kasvu edendada. me peame vähendama tööpuudust, äh, võlakriisiga tegelema ning vähendama ka majanduskriisi sotsiaalseid mõjusid. nagu te teate, parlamendiliikmed külastasid eelmisel aastal Dublinit ja nüüd on meil jällegi võimalus dialoogi jätkata. ma ütleksin, et oma ülesannete täitmiseks on parlamendil ka väga oluline roll mängida. Iirimaa eesistujana äh, tunnustab parlamendi olulist rolli kaas seadusandjana ning me teeme hea meelega teiega võimalikult konstruktiivselt koostööd. ja minu meelest me oleme ka hea alguse juba teinud. jah, ma saan aru, et on ju väga paljudel erinevatel teemadel eesistuja riik ja parlament koostööd teinud ning ma loodan, et need, see koostöö on olnud kasulik ja see jätkub ka järgmise kuue kuu jooksul. parlament humanitääridena me kõik tunneme vastutut selle eest, et me anname lahendusi finants- ja majanduskriisi jaoks ja lahendamise jaoks ning niisugusel viisil, et kõigi meie kodanike elu läheb paremaks. eelmiste eesistujatega ja ka parlamendi, mm, parlamendi abil on Äh, loodud alus jätkuvaks tööks ja meie järgmised äh, teemad on siis järgmised majandus, juhtimine, majandus ja rahandusliit, finantsteenused, maksustamine ja, äh, ja mitmeaastane majandus, rahandusraamistik. ja nüüd algas meil jälle Euroopa poolaasta ja selle aasta põhiline sõnum on see, et defitsiidid hakkavad küll vähenema, olukord läheb paremaks, konkurentsi olukord paremaks mõnedes liikmesriikides, aga jätkuvalt on reforme endiselt tarvis selleks, et jät-, kestlikku kasvu saavutada. ja, ja sellepärast on rõhutatud ka viis põhilist prioriteete, mis ka iga äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsis on välja töötud äh, rohkem tuleb rõhku panna äh, tööhõive küsimustele ja esimesel ülemkogul, mis just täna nõukogul, mis täna üle, täna toimus, seda teemat ka rõhutati, arutati ka seda, et me kavatseme jätkata ka mittepangandusega seotud rahastamise teemadega tegeleda ja ma tean, et parlament täna hääletas ka Euroopa poolaasta kohta ja võtan teatavaks ka seda, et Euroopa Parlament korraldab parlamendi nädala mis käsitleb Euroopa poolaastat, see toimub siis veel jaanuarikuu lõpul ja me tervitame neid samme, mida Euroopa Parlament on teinud, konsulteerides äh, liikmesriikide parlamentidega, eriti mis puudutab äh, järelevalvet Euroopa poolar-, poolaasta mm, protsessi osas. samuti kahene seadusaktide, see õigusaktide pakett äh, on meil edenenud hästi, peaaegu oleme juba lõpule jõudnud, aga eriti on tarvis kokkuleppele jõuda veel majandusjuhtimise küsimustes. lähipäevadel ja lähinädalatel teeme tööd selleks, et kiiresti jõuda kokkuleppele selle teksti osas. me oleme oleme näinud ka Majandus- ja Rahandusliidu projekti, mis esitati eelmises detsembrikuus, eelmise aasta detsembrikuus ning me jätkame äh, tööd selle kallal ja teeme koostööd president Van Rompuyga selles tööd. mis puudutab Pangandusliidu meetmeid, äh, see on suunatud sellele, et äh, finantssektori ja liikmesriikide võla küsimuste vahel vahe, selge vahe teha ning äh, me katsume olla siin äh, selles ajagraafikus, mis ülem, mis äh, nõukogus kahe tuhande teist, kaheteistkümnenda aasta detsembris sai kokku lepitud. ja detsembrikuu ECOFIN lõi selleks olulise aluse ja lepiti ka ühis, üksmeelselt kokku Euroopa Keskpanga määruse osas ja samuti Euroopa pangandusjärelevalve kahe tuhande kümnenda aasta määruse muutmises. loodame, et saame parlamendiga selles osas ka kiiresti kokkuleppele. mis puudutab pankade äh, taastamiskavasid ja kriisilahenduskavasid, siin me loodame kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ka äh, nõukoguga kokkuleppele jõuda ja eesistuja peab seda küsimust väga prioriteetseks. mis puudutab hoiuste tagamise skeeme, siis siin me soovime taas alustada läbirääkimisi äh, Äh, pärast seda, kui äh, ühtse järelevalvemehhanismi ja kapitali äh, nõuete direktiivide, direktiiviga on edasi mindud ning kui nende pakettidega on edasi mindud, siis on selgem ka see, missugused on veel hoiuste tagamise skeemide lahendamata küsimused. nõukogus sai öeldud ka seda, et tuleb nii ruttu kui võimalik CDR neljaga lõpule jõuda, see on meie prioriteet me mõistame, et kolmepoolsed läbirääkimised käivad selles tähtsas küsimuses e, ja viima-, järgmised on kolmekümnendal jaanuaril kavas. meie eesistujana tahame suurendada usaldusväärsust finantsturgudel, nõnda et nad oleksid läbipaistvamad ja tugevamad ja et kaitstaks ka nõuetekohaselt investoreid. meie loodame jõuda kokkuleppele nõukogus ka mäed ja maar äh, dokument, õigusaktidega niipea kui võimalik ja ka MIFID ja MIFIRiga. kavas on mitmeid läbirääkimiste voore parlamendiga ka selles valdkonnas, loodame edasi minna ka äh, ka hüpoteeklaenude direktiivi osas osas. nagu te teate, selles valdkonnas on terve rida väga olulisi pakette, me kavatseme olla pragmaatilised, seada prioriteedid selles osas, mida me peame oluliseks ja me vaatame äh, oma plaanid uuesti läbi vastavalt sellele, missugused vajadused esile kerkivad. nüüd veel natukene maksustamisega seotud prioriteetidest. finantstehingu maksu arutati ka täna ECOFINis ja otsustati eh, kasutada tõhustatud koostööd selles protsessis ja, ja nagu täna hommikul sai öeldud, Iirimaa kavatseb jätkata ka eh, ühise konsolideeritud eh, ettevõtte tulumaksu baasi osas ja tahame äh, võidelda ka käibemaksupettuste vastu, kasutades selleks nii pöördmaksustamist kui ka neid kiirreageerimismehhanismi. Äh, samuti käsitleda veel vautšerite küsimust käibemaksu äh, valdkonnas ja nii edasi. samuti kavatseme edasi minna hiljuti vastu võetud ettepaneku osas, mis on seotud piiriüleste teenuste käibemaksustamisega samuti tahame edasi minna energeetika maksustamise direktiiviga ja komisjoni tegevuskava maksupettuse vastu võitlemiseks eh, on samuti üheks prioriteediks eesistuja jaoks eh, ja samuti eh, hoiuste direktiivi taasläbivaatamine on meile eesmärgiks ning püüame tõhusalt käsitleda Euroopa eelarvega seotud küsimusi, nii kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvega ja saa-, püüame ette valmistada ka eelarvesuunised tuleva aasta jaoks ja see on teemaks kolmeteistkümnenda veebruari ECOFINil. MFF, meie seitsme aasta kava on väga oluline, Iirimaa on valmis parlamendiga selles osas koostööd tegema, tingimusel, et nõukogu saadakse, nõukoguga saadakse esmalt kokkuleppele. see on meie seitsmes eesistumine ja sel aastal on ka Iirimaa liitumise neljakümnes aastapäev. Iirimaa on oma varasematel eesistumise perioodidel äh, olnud uhke selle üle, et suudab tegutseda ausalt, koordineeritult, õiglaselt ja praktiliselt, püüdes Euroopa Liidu agendat edendada eh, nii üldiselt kui ka iga liikmesriigi nimel. ja ka see eesistumine jälgib sama, samu põhimõtteid niimoodi, et me saaksime Leedule selle aasta keskpaigas Euroopa üle anda. meil on päris suuri väljakutseid sisaldav kava ja parlamendi kaasamine on väga oluline, teie toetus meie tööle on esmatähtis. tahaksin teid tänada tähelepanu eest ning mul on väga hea meel, kui te mulle küsimusi esitate, millele ma saan vastata, aitäh! Uh, uh, suur aitäh! ma võin kinnitada, et uh, uh, me juba tegeleme nende oluliste teemadega kolmepoolsetel koht-, kohtumistel kõigepealt esitab Rahvapartei teile küsimuse ja selle esitab Jean-Paul Cosès. Äh, proua esimees, härra minister, kõigepealt tahaksin tervitada teid äh, meie äh, komisjoni nimel. tegemist on komisjoniga, kes teeb väga palju tööd, sest kõik meie tööteemad on väga aktuaalsed kahju küll. seega tere tulemast siia ja loodetavasti äh, hakkame äh, tõhusat koostööd tegema. muidugi äh, saavutatud tulemused teie eesistumise ajal on hea enne meie jaoks. nüüd loodame, loodame, et teie eesistumine saab olema tõhus, praktiline ja eh, kõigepealt tahaksin ühe üldise märkuse eh, teha. olen siin umbes kaheksa aastat juba selles parlamendis ja olen kolmepoolsetel kohtumistel tõdenud, et liikmesriikidega läbirääkimine on kõige raskem, sest eh, nende seisukohad erinevad ja läbirääkimised parlamendi sees on ka keerulised, igaüks peab sammukese teistele vastu tulema võib-olla aitate meid selles. teiseks, ähm, meil on siin üks, äh, üks õnnetu juhtum ka, nimelt äh, kahe õigusakti pakk. Äh, see pakk pakett on juba valmis pikka aega, kuid on blokeeritud tehtud, deklareeriti, et see ei ole rahuldav, aga minu arvates äh, on see tekst valmis hääletamiseks, on küps küll, aga äh, enamuse hääl-, toetust ei ole saanud. võib-olla saate te selle olukorra kuidagi lahendada, toetada meid ja äh, veel üks teema, mis on liikmesriikide jaoks oluline, muidugi finantssektori töötajate küsimus. me olime CTR neljale ka juba väga lähedal, aga ei ole jõudnud lõpuni. praegu oleme mm, mures sellepärast, et, et ühe eesistuja ajal kokku lepitud, tuleb uuesti hakata teise eesistujaga läbi rääkima. mina tahaksin küll hea meelega näha, et te aitaksite selle teema edendamisele kaasa, võib-olla Äh, on meil ka siis hiljem täpsemaid küsimusi teie prioriteetide kohta. tahaksin nüüd sõnajärje ministrile anda, palun. suur tänu. Äh, kõigepealt suur tänu äh, teile tunnustuse eest Iirimaale meie soov eesistujana on tegutseda Euroopa Liidu nimel ja kaitseks, nii nagu kõik eesistujad on seda teinud. eesistumise edu mõõde ei ole mitte see, kui palju kolmepoolseid või kahepoolseid kohtumisi või täiskogusid on peetud, vaid kui palju teemasid leiab lahenduse. nagu te näete meie tööprogrammist kõigepealt peame vaatama, eh, mida on kõigepealt kiirelt võimalik saavutada ja siis vaatame, millel on rohkem vaja aega pühendada. muidugi eh, FTT finantstehingu maks tuli paljudele üllatuseks, kui me selle nõukogul eh, päevakorda võtsime, aga täna hommikul hääletati ja eh, kvalifitseeritud eh, häälte enamusega eh, selgus, et mitte keegi ei, ei soovinud vastu hääletada või, või erapooletuks jääda ja seega oleme jõudnud järgmise faasi, järgmine meie prioriteet on kahe õigusakti pakk. E, mulle valmistab pettumust see, kui ma kuulen, et te olete põrkunud raskuste vastu. loomulikult e, tahame me kaasa aidata kokkuleppe leidmisele ning e, meil on ju parimad ametnikud, meie suursaadik kindlasti võib uurida, kuidas kokkuleppele jõuda asjad tegelikult minu arvates olid juba päris lähedal eh, sobingule ja peaminister ja president Barroso eelmisel nädalal alles kutsusid üles olema paindlikud järgmistel läbi, läbirääkimiste voorudel, seega loodetavasti see nii saab ka olema, eh, võtan arvesse teie eh, üleskutset, mina kahjuks ei saa sekkuda, aga püüame soodustada kokkuleppele äh, leidmist ja äh, CD neli, see on jällegi väga keeruline teema ja üks meie prioriteetidest. Ähm, komisjon ja parlament mõlemad sooviksid läbirääkimised lähinädalatel lõpule viia. see, see on küll väga, äh, väga julge kavatsus, kuid Äh, tuleb arvestada ka selle teksti tehnilise äh, tööga. meil on veel kolm töörühma kohtumist ja kolm poliitilist kolmepoolset kohtumist ette nähtud, aga äh, siiani on ju mindud edasi päris jõudsalt ja ilmselt meie pikast nimekirjast on võimalik kindlasti paljud teemad maha mm, tõmmata neile kokkuleppele, nende puhul kokkuleppeni jõudes. igal juhul tahan teile kinnitada, et meie ametnikud, kes tegelevad nende teemadega, on kõrgelt kvalifitseeritud, osalevad kahepoolsetel ja kolmepoolsetel kohtumistel ja annan omalt poolt ka kõik, et, et nõukogu kaasa tõmmata ja asjadega ühele poole saada. suur tänu! suur aitäh! Alin Makasi, sotsiaaldemokraadid, palun. Äh, mina tahaksin samuti äh, õnne soovida ministrile. Iirimaa on äh, olnud maailma liider naiste edutamisel finantssektoris, aga miks nüüd on sattunud teie, teie seltskonda üheksa meesterahvast, kui te meiega kohtuma tulite? kas ei leidnud enam ühtegi naist? üheksa üheksa, ma ise vaatasin. ma tean ka seda, härra minister, et et teie eesistumisele on pandud suuri lootusi. minu kaheksateistaastane kogemus näitab, et kui Iirimaa on eesistuja olnud, see on alati olnud äh, see tõhus, alati on jõutud eesmärkideni ja loomulikult on see kaasa toonud suured lootused ja ootused. Teie töökava on, on tohutu, meie tööplaan samuti, muidugi maad ja, ja turu kuru tervitamise teema huvitavad meid eriti ja ma tean, te kindlasti teate eh, nendest kohtuasjadest, mis on eh, pankade vastu eh, esitatud Euroopa Liidul ei ole tegelikult õigeid sanktsioone ja ja reegleid, et, et turu manipuleerimist vältida ja karistada manipuleerijaid. seega me lootsime, et sellega hakatakse tegelema, Küprose eesistumise ajal selleni ei jõutud, Iiri eesistumise ajal loodetavasti jõutakse. mul on hea meel, et te ise väljendasite valmidust sellega tegeleda. aga oma eh, allikatest olen kuulnud, et Iiri eesistumine ei kavatse turu kuritarvitamise eh, teemale eh, eritähelepanu pöörata ja, ja ka mitte eriaega leida seega tahaksin küsida, kas see on õige signaal praegusel hetkel, ähm, kui me tahame pankadele öelda, et turukulu tarvitamist ei sallita Euroopas. Äh, pankasid on ju umbes kolmekümne miljardiga välja aidatud ja kas te tõesti äh, otsustate mitte oma valijatele saata sõnumit, et me kavatseme äh, öelda resoluutselt, et me turu kuritarvitamist ei luba? ma tahaksin kuulda sellele vastust. suur aitäh, Ailin, suur aitäh sinu eh, täiendavate märkuste eest Iirimaa varasemate eesistumiste kohta. meil on delegatsioonis siiski kaks väga tubli eh, naiskolleegi äh, aga kui te soovite, siis me paneme meestele natuke värvilisemad lipsud ja siis on meie värvikood nagu või värvigamma muutub ka natukene naiselikumaks. nüüd Äh, ma muidugi saan aru, et võrdsuse küsimus on väga tähtis nii meil kui ka äh, teistes liikmesriikides Euroopa Liidus tuleb sellega tegeleda prioriteetselt, me võime muidugi siin nalja teha, aga see on tegelikult tõsine teema ja, ja sellesse tuleb suhtuda tõsiselt. Äh, me oleme uued valimisreeglid samuti vastu võtnud, nimelt teisel voorul esitatakse äh, kohustuse naiskandidaadid esitada ettepoole ja samuti on, äh, selgitatakse alati va-, äh, välja, kui mõni erakond on selle, ei ole suutnud neid nõudmisi täita, mis meil on nüüd uued. maadirektiiv. me oleme alustanud tööd selle kallal. nagu ma ütlesin juba, meie soov on äh, Küprose eesistumise ajal tehtud tööga jõudsalt edasi minna, et CD4 on üsna lähedal otsade kokkutõmbamisele. ja loomulikult äh, mul oleks hea meel, kui me saaksime koostööd parlamendiga teha ja kuue kuu absoluutne äh, prioriteet meie jaoks on pangaliit ja sinna kuuluvad ka Pangaliidu kolm äh, alustala. kui me suudaksime nüüd äh, hoogsalt tegutseda esimese kolme kuu jooksul ja ma äh, optimistlikult arvan, et me suudame, siis äh, on äh, põhjust loota ka, et, et saada, et me jõuame järgmise kolme kuu jooksul juba uued teemad käsile võtta, mis meie prioriteeti hulka kuuluvad. loodetavasti saab Maadiga ja teiste direktiividega tõhusalt edasi minna meie eesistumise teisel poolel see on meie nägemus töögraafikust ja loodetavasti Ailin saame me koostööd teha, et eesmärkideni jõuda. Alde nimel, palun, Wolf Klints. härra minister, teil on tõesti väga suurte eesmärkidega programm ja ma tõesti soovin teile palju edu kogu selle programmi elluviimisel. kui te selle tõesti ellu viite, siis Euroopa astub sammukese edasi. eile Hollandi rahandusminister nimetati euroala juhiks äh, Jean-Claude Junckeri äh, järglasena ja mitte ühehäälselt, vaid enamuste häälega ühel suurel riigil oli kahtlusi järglase osas, nii et ma tahaksin teie käest teada, kuidas teie hindate sellist usaldamatust kohe ametiperioodi alguses, mina kardan, et see toob endaga suuri probleeme kaasa. teiseks, Küprosest on kuulda täiesti šokeerivaid äh, teateid, et Küprosel on kaheksa kuni kümme nädalat, enne kui ta on pankrotis. ja on kuulda hääli mitmetest riikidest, äh, kus on öeldud, et Küprost ei saa aidata, sest nad pesid raha ja kogusid musta raha Venemaalt ja seetõttu pole nemad pole absoluutselt äh, ära teeninud seda, et me neid nüüd kogu selles jamas aitaks siis te mainisite Pangandusliitu ja rääkisite kolmest sambast. üks nendest sammastest, nimelt äh, äh, säästude tagamise garant-, äh, säästmise, säästude tagamise fondid, seda kõike me arutasime juba aasta tagasi parlamendis, nõukogu pole aga selles osas mitte midagi ära teinud. seepärast küsin, kuidas te olete nii optimistlik, et selle järelevalve kõrval äh, meil nüüd tõesti ka mõlemad sambad äh, säästude tagamise fondid ja pankade tegevuse lõpetamise ja kriisiohjamismeetmed ka tõesti saame läbi arutada. ja viimane punkt, te ütlesite, teie jaoks on tähtsad äh, majanduskasv ja tööhõive. võin teid ainult paluda, tehke midagi selleks, et me saaksime ühisturu ellu viia seal, kus ta veel ei ole täiuslikuks muudetud ja eriti tähtis on see, et te kaasaksite ka teenuste sektori. kui meil õnnestuks teenuste sektoris äh, ühisturg äh, lõpule viia, siis meil oleks ka võimalik korralikult majanduskasvule hoog sisse anda yeah,. suur tänu, härra Klints. jah Hollandi rahandusminister, kes on euroala uueks juhiks äh, kes nimetati eile õhtul sellesse ametisse, järgneb nüüd Jean-Claude Junckerile. härra Dijsselbloem on noor ja andekas, aga teda ei tunta euroalal väga hästi. ta äh, on valitsuse liige alles pärast viimaseid äh, Hollandi valimisi, nii et äh, tõesti me ei tunne teda isiklikult väga hästi. isegi kui ta oma magistriõpingud äh, viis lõpule Korgis Iirimaal, ma, mina küll ei tea teda tudengina ja kuidas ta seal käitus, aga võib-olla minu Iiri kolleegid seda tunnevad teda siiski. nii et ähm, tegemist on eksperdiga, ta teab, mida on Euroopas vaja teha. Prantsuse rahandusministrile pakuti ka seda kohta, ta pidi oma visiooni esitama, ta tegi seda ja iga euroala juht esitas kirjaliku arvamuse, kuid härra Taiselblom oli ainus, kes esitati kandidaadiks äh, alguses sel-, tundus, et ta võt-, valiti ametisse ühehäälselt, kuid siis Hispaania minister siiski teatas, et siiski mitte. aga ta tõesti juhib koosolekuid väga hästi ja mul ei ole mitte mingeid kahtlusi, et temast ei saa head juhti. olukord Küprosel on ilmselgelt tõsine. kui vaadata Küprose pankasid ja kõike seda, mis seal on toimunud, siis äh, seitseteist, kaheksateist miljardit on see, mida seal vaja läheb. võrreldes teiste programmiriikidega on seda, see summa muidugi väike, kuid vaadates nüüd Küprose SKT-d, siis tegemi-, SKT-d, siis tõesti tegemist on suure summaga. selle tööga on jätkatud ja nagu te teate, et presidendivalimised Küproses on ukse ees ja need teevad seda asja ka veelgi raskemaks, sellele järgnevad veel ka parlamendivalimised nii et Euroopa ametivõimud on aktiivsed Küprosel, nad uurivad olukorda ja praegune valitsus on välja töötamas tervet rida meetmeid, mida on vaja siis, kui Küpros tõesti eh, mõne päästeprogrammiga peaks liituma. nii et järeldusi tuleb teha hiljem ja kohe kindlasti enne valimisi Küprosel, kuid ma loodan jällegi, et äh, asjad lähevad pigem head teed. pangandusliit äh,, ühine järelevalvemehhanism tuleb äh, lõpule viia kolmepoolsetes läbirääkimistes parlamendiga siis läheme edasi äh, resolutsiooni juurde ja kapitalinõuete direktiivi juurde ning selles etapis Äh, hakkavad äh, äh, pangandusliidu küsimused tähtsamat rolli käima, mängima, nii et selles järjekorras me neid asju teeme ja säästude tagamise skeem, seda, sellega tegeleme siis pankade tegevuse lõpetamise ja kriisiohjamismeetmetega üheskoos Äh, riiklikud tagatiste süsteemid äh, praegusel hetkel kehtivad, kas me saame prioriteedid just sellises järjekorras ellu viia, eks me näe. meie jaoks on stabiilsus kõige tähtsam, siis äh, töökohad ja majanduskasv nendes riikides, kus on eelarve puudujääk ja äh, ressursse puudu, on väga raske mingit uut paketti välja töötada ja üheks võimaluseks seda olukorda päästa ongi ähm, töökohti luua ja turul kord majja lüüa ning ühisturg ongi üks nendest võimalustest ECOFINis me selle küsimuse tõstatasime, kuid praegusel hetkel tõesti on selge, et äh, teenuste turg tuleb lõpule viia, eriti finantsteenuste puhul ja see on väga tähtis. ma saan aru, et ühisturg on umbes kaheksakümne protsendi osas äh, lõpule viidud äh, ja on väga tähtis veel töökohtade loomine ja ma arvan, et see peaks olema meie prioriteediks ja kogu Euroopa Liidu prioriteediks. hästi Äh, järgmine viieminutiline voor, me ei ole küll sellest ajast äh, kinni pidanud, sest küsimused on päris pikad olnud, kuid järgmisena ECR ja Said Kamal. suur tänu, härra minister, et tulite siia. kohe lähen asja juurde. üks meie mureküsimusi on meie fraktsioonis, ei ole mitte seadusandlus, vaid lihtsalt see äh, põhimõte, et pangad lähevad pankrotti ja maksumaksjad peavad neid päästma ja selles valguses ma esitangi oma küsimused. me tahaksime näha kolme asja. esiteks, et mitte mingisuguseid maksumaksjate poolseid päästjaid hukka läinud pankade osas, need, kes vastutavad selle eest, peavad saama maksimaalselt ka vastutama ja kolmandaks, Äh, raamatupidamisstandardid, et me tõesti läheksime tagasi õiglase ja avatud äh, raamatupidamise juurde, nii et pangad võtaksid tõesti arvesse kahjusid, nii nagu nad on, ja et nad ei näita oma kasumit enne, kui nad on kõik need kahjumid arvesse võtnud, mitte vastupidi, nagu nad praegu teevad. ja selles valdkonnas tahaksin ma küsida, et kas te olete, kas te jagate ka Iiri Keskpanga muret et Iiri pangad ei pidanud oma finantskahjusid niimoodi usaldusväärselt kajastama ja see on vägagi kahjustanud majandust. ja nii et pangad peavad tegelikult näitama ju oma tegelikke kahjusid. teiseks tahan küsida, kas teile teeb muret see, et et neljanda ja seitsmenda raamatupidamisdirektiivi järgi ei käitutud nii, nagu, nagu oleks see nõutav. ja kuidas on rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ikka Euroopa Liidu raamatupidamise direktiividega kooskõlas? suur tänu, härra Kamal, teie esimesed teemad, mida te tõstatasite, maksumaksjate poolne koorma, kat-, kandmine ja ja et maksumaksjad ei peaks päästma panku ja raamatupidamisstandardite küsimus. Neid küsimusi käsitletakse kriisilahendusdirektiiviga. ja me kavatseme sellega edasi minna, nii nagu ma juba kirjeldasin varem, siis need teised küsimused, mida te tõstatasite raamatupidamise ja arvepidamise kohta, mina eesistujana ei ole pädev nendest rääkima ja siin ma pean panema küll Iiri rahandusministri mütsi pähe, et vastata põhimõtteliselt on teil õigus, tõepoolest öö, äh, äh, inimesed, kellelt me oleksime palju rohkemat oodanud, tegid tõesti väga halvasti, oli puudu järelevalvest ja ja me tugi, süsteemid toimisid usalduse alusel, aga see usaldus ei olnud enam põhjendatud aga see asi ulatus ka reitinguagentuurideni, ka Ühendriikides, nagu te mäletate, nemad andsid äh, kolme A-ga äh, reitinguid äh, sellistele varadele või pankadele, mis olid täiesti juba põhja minemas ja nendele ju tugineti. nii et tegelikult ei tehtud Äh, asju õigesti ja maksumaksjad pidid selle lõpuks kinni maksma. Äh, ka Iirimaal oli nii, tuli kahjud äh, katta ja teiseks hoolitseda selle eest, et see asi enam ei korduks. ma arvan, et rohkem mul võib-olla poleks vaja ütelda, ma võiksin muidugi sellest terve raamatu kirjutada, suur tänu. ka tahtsite veel midagi täiendavat öelda? jah, tõepoolest. Need minu küsimuse kaks järelejäänud osa auto, audiitorite kohta, kes andsid äh, positiivse järeldusotsuse, äh, te ei andnud selle kohta väga detailset äh, vastust ja tegelikult koos minuga on terve rida erinevaid inimesi eri riikides selle tõstatanud ja ja kui asi on natukene võib-olla tehniline, aga see küsimuse viimane osa, et et kuidas te kavatsete eh, komisjonile nõu anda selle kohta, et nad on nüüd teada andnud, et nad kavatsevad eh, ka need rahvusvahelised raamatupidamisstandardite valguses üle vaadata Euroopa Liidu raamatupidamise õigusakte? see küsimus on eh, selline, millega me kindlasti eesistujana tegutseme ka komisjoniga koos, aga see ei ole mitte ECOFIN-i teema tegelikult ma kujutan ette, et tegelikult äh, rahandus- või justiitsminister peaks sellega tegelema ja ka ähm, ühesõnaga need küsimused äh, jäävad ECOFINist kaugemale ja jäävad teiste ministrite haldusalasse me ei ole muidugi siin komisjonis ka avaldanud survet IASB-le, kuigi ametlikult meil mingit järelevalveõigust neil ei ole, aga me tõesti loodaksime, et nad tegutseksid kiiremini ja teist, teist, need teist, kes Twitterit jälgivad, teavad ka, et seal on selle kohta üht kui teist öeldud. aga nüüd roheliste nimel saab sõna Philipp. tervitan teid, härra minister, minu kodulinnas Brüsselis ja tahan teile ütelda, et Iirimaa eesistumisest alates olen ma kuulnud palju häid sõnu selle parlamendi kohta eh, ja ma uskusin seda senimaani, kuni eh, me alustasime läbirääkimisi. ma räägin siin kahest paketist, üks on, puudutab Basel kolme ja teine puudutab panga, eh, puudutab ühtset järelevalvet. ja see Basel kolm on siis eurokeeles CDR neli. ja öeldi, et nõukogus oli väga raske kompromissi saavutada ja sellepärast me ei saa seda üldse puudutada. seda muidugi öeldi diplomaatilisemal viisil, aga põhimõtteliselt niimoodi, sellele asi taandub. CDR nelja kohta on sõnum selline. see on suur pakett, väga keeruline ja et tegelikult need asjad, milles te arvasite, et te kokkuleppele jõudsite, tegelikult ei pruugi nii olla ja me kavatseme need teemad uuesti algatada, kuigi need olid juba Küprose eesistumise ajal lõpule jõudnud. muidugi seda kõike öeldi diplomaatilisemas keeles, ma ei oska seda siin mm, taastada ja nõnda ütelda, aga kui selline ongi nõukogu äh, suhtumine äh,, et es- äh,, SSM-i osas jookseme vastu müüri ja CDR-i osas hakkame lihtsalt jalgu järel vedama. aga CDR-iga seoses tahan ma ütelda, et te saadate meile diplomaate siia, aga ühel hetkel jõuame väga poliitiliste teemade juurde, millel on ka väga kallis hind ja me tahame, et te oleksite kohal selleks, et need asjad ka saaksid läbi räägitud, sest meile ei meeldi see, et nõukogu öö, hakkab kaitsma seal pankade huve Äh, ilma selleta, et, äh, et, et oleks nõukogu valmis ka selle eest poliitilist hinda maksma, suur tänu! Well, I regret, Mr Lambert, that ma kahetsen tõesti, härra Lambert, et teil on selline mulje jäänud CDR nelja osas. CRD nelja osas loomulikult kakskümmend kuus liikmesriiki kiitsid need ettepanekud heaks ja see ongi see, millest me peaksime lähtuma. ja ECOFIN ühehäälselt eelmise aasta maikuus leppis ju selles asjas ka kokku ja kuni põhilisi poliitilisi küsimusi ei ole nõukogus ära klaaritud, siis ei ole võimalik ka edasi minna, me tahame ruttu sellele kokkuleppele jõudma, jõuda ja me mitte ei taha neid tekste uuesti arutama hakata, me tahame neid konsolideerida ja tahaksime juba eesistumise alguses sellele kokkuleppele jõudma, mis puudut-, jõuda. mis puudutab ühtset järelevalvet, see on väga oluline meie läbirääkimiste jaoks ja mina sain küll aru niimoodi, et selles osas on ka edu saavutatud ma ei arvanudki mingisugust muud vastust, aga ma tahan, et oleks asi selge. Ehm, ühtse järelevalvesüsteemi puhul on tarvis ühehäälsust, aga mingis osas on ikkagi ka parlamenti vaja ja CDR-i puhul ei ole vaja kahtekümmet kuut liikmesriiki. ja see ei ole nii, ühehäälsus ei ole vajalik. ja kui teie inimesed ütlevad, et läbipaistvust on vaja või ja läbipaistvust tuleb edendada ja liigseid preemiaid tuleb kärpida. kui, kui te leiate, et need on sellised asjad, mis ei peaks selle paketi osaks olema, siis mina arvan, et me jõuame küll päris huvitava konfrontatsioonini välja ja ma kindlasti kavandas, kavatsen sellest ka avalikult rääkida. ma tean, et need on need küsimused, mis tulevad ära lahendada, aga meie roll on katsuda kokkulepet saavutada, meie roll ei ole kuidagi Iiri äh, seisukohti peale suruda nendes diskussioonides, mis toimumas on. CRD nelja puhul meie esialgne lähenemisviis on selline, et äh, panna paika see, millest kokku lepiti kokku lepiti siis teksti osas ja kui see on klaar, siis saame sealt edasi liikuda. aga siin on, need mõned küsimused ei ole päris selged. nii et me peame kõigepealt selle selguse saavutama. kena. nüüd Gue ja Marisa saab sõna. suur tänu, tere tulemast, härra minister ma tahaksin ECOFIN-i tulemuste juurde tagasi pöörduda detailsemas plaanis. näiteks see küsimus, mis tõstatati seoses võimalusega pikendada öö, osa Iirimaale antud laenude tähtaegu, mitte ainult siis ESFS-i ja ESM-iga seoses ja ma tean, et te olete nende meetmete poolt, aga ma tahaksin küsida äh, Äh, teil seda, kuidas siis äh, nende, kes mitte jätkusuutlike laenud tasemetega toimida, sellepärast et ega see laenutäht, tagasimaksmise tähtaegade pikendamine ei, seda probleemi ei lahenda. ja samuti ma tahaksin teada, mida soovib Iiri valitsus saavutada võlakirjadega seoses, mis on teie seisukoht selles küsimuses? suur tänu, proua Mattias, kõigepealt räägin sellest Portugali rahandusministri ettepanekust äh, äh, räägiti siis võimalusest pikendada lühiajaliste laenude tagasimaksmise tähtaegu Portugali ja Iiri võlgade osas, eriti mis puudutab neid laenusid, mis on saadud EFSF-ist Äh, on ka teisi lühiajalisi laene, mida me saime ESM-ist, aga see käs-, puudutab siis kõiki kahtekümmet seitset, nii et seda ei saanud, seda otsust ei saanud teha Eurogrupis. nagu te teate, ECOFIN-i alguses äh, on alati ka aruanne Eurogrupi kohta ja kui see täna hommikul tehti, siis Portugali rahandusminister Viktor Kaspar kõneles taas ja palus ECOFINil samasugust äh, lähenemist kasutada, kui Eurogrupp kasutas EFSM-i laenude osas ja selles osas jõuti ka kokkuleppele. konkreetsemalt siis komisjoni vastutusel vanemad ametnikud uurivad neid võimalusi ja annavad aru ehk siis märtsikuisel koosolekul ja kaugemale see asi ei jõudnud. teisalt aga see teie teine küsimus, mis puudutab neid võlakirju, võlakirjadega seonduv oli ühe Anglo-Irish panga, Anglo-Iiri panga maksejõuetusega seoses tema on nüüd saanud uue nime IBRC ning tagasimaksed Euroopa Keskpangale pidid toimuma väga lühikese tähtajaga ning ja need summad olid väga suured ning raskusi tekitas see, et kui eelmine valitsus sõlmis selle kokkuleppe, siis jäeti esialgu maksepuhkust intresside osas kahe aasta eest, kahe aasta jooksul nii et ja kapitali ja intressi, põhimakse ja intressivahe oli siis väga suur, nii et me tahaksime selle asja uuesti läbi rääkida ja läbirääkimiste aluseks oleks siis see, et oleks pikemad tagasimakse tähtajad ja madalamad intressimäärad. me oleme mõnedes tähtsates küsimustes jõudnud juba kokkuleppele, mõnedes veel mitte, läbirääkimised käivad, need on veel lahendamata aga mõlemas läbirääkimiste osas ei ole mingit kahtlust selles, et võiks toimuda siin laenude äh, kustutamine või midagi sarnast, küsimus on rohkem tagasimakse tähtaegades ja intressimäärades, nõnda et see võlgadega seonduv oleks siiski kät-, kestlikum ja et nad saaksid ka ise võlakirjaturgudel tegutseda. nüüd saab sõna Hans-Peter Martin. For... suur tänu. kõigepealt tahaksin jagada neid muresid, mida on terve rida öö, äh, poliitikuid ja kodanikke välja toonud. nimelt meil on jäänud mulje, et te olete taganemas teatud positsioonidelt, mida on juba saavutatud äh, Küprose eesistumise ajal ja sellest oleks minu arvates tõesti väga kahju, te annaksite avalikkusele väga halva sõnumi. Äh, te peaksite ju isegi arvesse võtma seda, missugused kogemused teil on olnud seoses tegevusetusega, olgu teie pankades ja mujal. kui te nüüd läheksite edasi sama liini pidi, siis oleks kahju maksumaksjatele väga suur. ja siis nüüd ma räägiksin veel Liikaneni aruandest mis on teie arvamus nendest ettepanekutest? kas teie meelest need algatused väärivad Iiri eesistuja toetust ja kui nii, siis mida te arvate Michel Barnieri teadaandest selle kohta, et teatud ettepanekud juba teie eesistumise ajal saaksid Äh, jätkutegevuseks, kas te olete sellega nõus või leiate, et see pole üldse teie asi? ma arvan, et ei ole õiglane öelda, et me kuskilt taganema oleme hakanud ühtse järelevalvemehhanismi osas. meil on olnud juba kolm kolmepoolset kohtumist ja CRD neljaga kaks kohtumist ja me alles võtsime ju esimesel jaanuaril üle ja nüüd on kahekümne teine jaanuar täna. nii et minu meelest oleme me juba päris palju tähelepanu pööranud mõnele teemale, kaks ja kolm kohtumist vastavalt. ja meie eesmärgiks on vahendada kokkuleppeid. meie ülesanne ei ole Iiri seisukohti peale suruda, seda me ei hakka tegema ja võin teile kinnitada, et me ei hakka kuskile poole taganema, meil ei ole mingit kava taganeda, nagu ma juba ütlesin, seoses CRD neljaga, siin on arvamuste lahknevus ja me tegeleme sellega, milles tegelikult kokku lepiti, me katsume selle selgeks teha, et tõepoolest kõik on ühel meelel selles, mida kokku lepiti ja siis tollest vaatepunktist saame asja edasi viia. Liikanini raportis oli samuti ettepanekuid, aga siin on komisjoni mm, mm, ettepanekuid veel oodata ja need enne meie eesistumise lõpuosa ilmselt ei tule, nii et me siin väga edasi liikuda ei saa. räägitakse, et võib-olla need võiksid tulla mais või juunis alles, need komisjoni ettepanekud Liiganeni raporti alusel kah tahtsite veel, Hans-Peter, midagi öelda selle kohta? veel üks lisamärkus, mis puudutab kolleegi, kes rääkis varem, härra Philip Lambert. paistab, et probleem on mitte selles, et te koosolekuid ei pea, vaid selles, noh, diplomaadid on ju kohal ja need teistele osapooltele öeldakse, et vot, me peame algusest peale kõigest, kõigega tegelema hakkama ja just seda võiks lugeda selleks taganemiseks juba varasematest kokkulepetest jäi niisugune mulje nii Euroopa Parlamendile kui ka äh, poliitikutele. meil on diplomaadid ja vanemametnikud kohal, see on ju standardmenetlus Euroopa Liidus algusest peale ja nemad tegutsevad oma valitsuste instruktsioonide kohaselt ja praegusel juhul nemad tegutsesid minu juhti-, instruktsioonide järgi ja mina ütlesingi, et sest saadik, et e, olukord on selge, kõik asjad, mis on segased, tuleb selgeks klaarida ja ei ole mingisugust mõtet hakata e, asjaga edasi minna, enne kui asi on klaar. ja ega meil ei ole mõtet siin hoida avatuna kaksteist erinevat paketti, kui me nendega kuidagi edasi ei edene nii et mina jätkan, me jätkame niimoodi, nagu ma oma avaettekandes märkisin, prioriteedid on need. ja me teeme kõik, mis võimalik selleks, et saada ka parlamendi koos, parlamenti koostööd tegema ning loomulikult peame arvesse võtma ka nõukogus välja kujundatud seisukohti. mina võiksin siin ka veel lisada, et Iirimaa eesistujana püüab tõesti maksimaalselt ära kasutada Ehm, seda, mida neil on võimalik, seda, mida neil on võimalik teha ja ma öö, ehm, toetan seda, ma arvan, et nad ei ole läinud kaugemale, kui on lubatud ja nüüd saab sõna Guy Mitchell. suur aitäh, minister. Nun on, on olnud äh, väga pikka aega minister ja öö, äh, ma ei tahaks siin äh, kellelegi öö, Äh, meid moka peale määrida, aga igal juhul tahaksin teid kui ministrit teistele rahandusministritele eeskujuks seada. Brendan Behan, äh, Iiri näitekirjanik, ütles kunagi, et kui äh, teil on kala, siis saate kala ja praekartulit süüa, kui teil on kartulit, siis ongi ainult ka-, kartulit ja kujutage ette, hiirlastel polnud alguses ei üht ega teist, aga majandus hakkas äh, äh, ikka kuidagi liikuma. ja ma tahaksin kiita teie avaliku sektori tööle. avalik sektor langeb pidevalt kriitika alla siin ja mujal ka, pidevalt jälgitakse, mida tehakse avalikus sektoris ja kui tõesti poliitikud suudavad va vajalikud regulatsioonid vastu võtta, siis meie siin lood, loodame, et avalikus sektoris ikkagi liikmesriikides ka jagatakse koormust. USA-s näiteks on põhinõue ettevõttele tulu tuua partnerlussuhete kaudu, aga nüüd küsiksin teilt, härra minister kas äh, inimesed on aru saanud, et äh, pole vaja kahtluse alla saada, seada eurot ja Euroliitu, EKP on valmis kaitsma eurot ja kas on nüüd näha ka, et äh, ettevõtjad on valmis tegema seda, mida neilt oodatakse, ettevõtlust arendama, võttes kalkuleeritud riske, mitte kasiinoriske Euroopa Keskpank on siin enne jõule öelnud, et ähm, et asjad paranevad, aga kas teie olete näinud, et erasektoris on valmidus vastutust jagada? Äh, sest see on väga oluline küsimus, mida meilt küsitakse. suur aitäh, Liam! aitäh nende komplimentide eest mis sa alguses tegid, aga tõesti, need küsimused panevad mõtlema. parim, parim viis edasi minna on vaadata ka, mis tehtud on ja loomulikult viimastel aastatel on Euroopa Liit suutnud paika panna mitmeid hästi erakorralisel arvul mitmeid eh, poliitilisi mehhanisme, nüüd oleks hea, kui kahe õigusakti pakett läheks läbi, kuue õigusakti pakt, Euroopa stabiilsuslepe, eh, mitmesugused fondid, eh, tulemüür, ESM ja nii edasi. kindlasti on oluline samm edasi astutud. ja nüüd kui me vaatame Euroopat jaanuarist kaks tuhat kolmteist ja võrdleme seda aastataguse ajaga, siis Euroopa on muutunud palju stabiilsemaks. see tähendab seda, et võetud meetmed toimivad ja komisjon ja Euroopa Keskpank vajavad tunnustust selle eest panga sisse viidud ähm, uus režiim on toonud äh, kasu ja samuti on ähm, mõõdetud intressimäärad äh, kasulikud. kui on madalad riskid, siis äh, intressimäärad on samuti madalad ja kui on suured riskid, siis intressimäärad tõusevad. intressimäärasid on nüüd alandatud, kui SM loodi siis investoritele, oli vaja preemiat anda, et tõesti investeerimisfondid käivituksid ja nüüd tundub mulle, et tehtud on õigeid samme, aga samas ei saa öelda, et, et mäng on juba võidetud ja, ja probleeme enam ei ole. töö käib, aga väga palju on juba ära tehtud ka suured ohud minu arvates äh, on praegu pigem sotsiaalvallas. muidugi üks asi on hea äh, eelarve tasakaal, kuid kui see ohustab kodanikke, mõelge äh, tööpuudusele, mis on liiga kõrge. noorsootööpuudus on, on kohe äärmiselt kõrge ja demokraatlike riikide jaoks üsna ohtlik. sellega tuleb tegeleda ja seetõttu oleme sellised teemad esile toonud nagu stabiilsus, majanduskasv, töökohtade loomine. Need on Iiri eesistumise lööksõnad. Iirimaa üksi ei suuda saavutada eh, kõike, aga need peaksid Euroopa poliitika eh, kesk, keskmesse jääma, need sõnad, need teemad ja loodetavasti saame aidata kaasa, et eesmärkideni jõutaks suur tänu, me jätkame Rahvaparteiga. Diogo Feio, palun. suur tänu. Äh, tahaksin nüüd ka äh, ministrile õnne soovida ja täpsustada äh, minul on samuti suured ootused Iirimaale kui eesistujale, sellepärast et varemad eesistumised on näidanud, et Iirimaa on to-, tegutsenud väga professionaalselt. ja nüüd meie komisjon kohtus ka hiljuti härra Junckeriga. tema kinnitas meile, et äh, osadele riikidele määrati kohanemisprogramm ja äh, Troika kontrollib neid. mina tahaksin teada, mis teie sellest arvate? ja äh, millist kompensatsiooni äh, võiks siis nüüd oodata nendelt riikidelt, kes on sellise kokkuleppe sõlminud? Äh, äh, suur aitäh. tõesti on selliseid liikmesriike, kelle kodanikud äh, tunnevad suuri raskusi kohanemisega. õhtustes uudistes on iga päev näha, mis toimub ja, ja mis toimub tänavatel abi saanud riikide kodanikud, perekonnad Äh, äh, ei tunne end hästi, tööpuudus on väga äh, kõrge, teenuseid on vähendatud, olgu siis hariduses või meditsiinis või, või mujal, pensioniiga on tõstetud ning perede sissetulek on vähenenud, elatusstandardid on alanenud. ja mm, see on mõistetav, kui, kui, kui, kui seda tuleb kannatada, siis on väga raske uskuda, et lõpuks saabub ka edu. Äh, poliitikud ei tohi alahinnata neid raskusi, mida mõned perekonnad abi saanud riikidest kogevad. me peaksime jõudma eelkõige selleni, et me abistame noori. kogu Euroopa Liidus on noorte tööpuudus väga kõrge ja teatud riikides eriti kõrge. see ei ole, selline olukord ei ole kestlik ja see ei sobi demokraatliku riigi äh, tulevikuga kokku. noorte tööpuudus ei saa nii kõrge olla ja seetõttu tuleb äh, vastumeetmeid võtta. nüüd äh, väga palju meetmeid on õigusaktide pakettidest tehtud selleks, et liikmesriikide raskuste koormat kergendada ja seda on ka juba tunda. lihtsalt soovitakse võlakoormust pikemale perioodile e, laiendada, selle asemel, et ühekordseid võlasüste teha või laenusüste anda. E, ja e, kõige olulisem on äh, teenuste äh, säilitamine mõnikord äh, saavutatakse see teiste liikmesriikide abiga äh, ja üldiselt on mingisugune tasakaal leitud. Euroopa teab, et majanduskasv aitab ka lahen-, lahendusi leida. kärpemeetmed ja ressursside piiramine tegelikult ei aita majanduskasvule kaasa. majanduskasvu strateegia aitab töökohti luua ja see on äärmiselt oluline. Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikud ja ametivõimud on seda ka juba endale tunnistanud. ja nüüd äh, palun, Tais, sotsiaaldemokraadid. Äh, tänan, Sinele, tahaksin äh, öelda, et mulle meeldib see, kuidas te räägite, et on vaja noorsoo tööpuudusega võidelda võib-olla saaksin ka tsiteerida äh, ühte äh, Iiri äh, näitekirjanikku Oskar Wilde'i, Gay Mitchell võib-olla ei räägiks temast, aga tõesti, eelarvedistsipliin peab olema kivisse raiutud ja see on hea. aga need noorsootööpuuduse vastu võetud meetmed Hollandis näiteks Äh, ei ole piisavad, ei ole vettpidavad. aga äh, kas teie saaksite täpsemalt rääkida, mida te siis kavatsete ette võtta oma eesistumise ajal just selle prioriteediga seoses ja teiseks? Äh, Saksa rahandusminister ütles, et tema tahaks näha, et, et Äh, usaldus euro vastu suureneks, mis aitaks siis ka kaasa majanduskasvule. see on muidugi hea. Hollandi rahandusminister valiti nüüd Eurogrupi eesotsa ja arvestades siis seda, et me et peaksime vältima liikmesriikide vahel vahetegemist äh, nende vahel, kes on eurotsoonis, ei ole, nende vahel, kes ei ole, et kuidas teie käituksite? meil on äh, noorsoo äh, tööhõivepakett, äh, mille me, millega me tuleme järgmisel kuul välja, see esitatakse ministritele. Noh, detailid tuleb paika panna veel, aga paljud tõsiasjad on juba ju kõigile teada. esiteks tuleb haridust edendada ja haridus, hariduses tuleb anda noortele võimalus ka elukutset õppida, väljaõpet saada, praktikavõimalusi anda, nii et äh, noored saaksid ise kogeda äh, töö tegemist. Mm, samuti peaksid meetmed olema riigipõhised, spetsiifilised ja mul on hea meel, et teie kolleeg, Eesti Taisel Bluum Äh, sai Eurotsooni etteotsa. mina kavatsen temaga tihedat koostööd teha. töökoht ja, ja haridus äh, ühes paketis, see peaks äh, varsti kättesaadav olema kõigile. Norras on selline lähenemine väga hästi sobinud. Nende noorte tööpuudus on üsna madal. paljud noored tulevad Norrasse isegi teistest Põhjamaadest sinna tööle. ja ilmselt äh, on olemas äh, lahendusi kas või selles laiemas Euroopas, kui me lähemalt uurime. see väga hea. kas te tahate tahate äh, lisada midagi? ma küsisin selle Eurogrupi ja, äh, ja äh, Eurotsooni väliste riikide vahelise vahe kohta ka yeah,. I mean currency... valuuta on midagi, mis niikuinii jagab liikmesriike, kuid kakskümmend seitse liikmesriiki peaksid siiski koostööd tegema ja meil on ühtne järelevalvemehhanism ja see on äh, väga hea näide sellest, et eh, ühe suure Euroopa projekti puhul saavad riigid siiski oma jõud ühendada ja kokkuleppele jõuda. sama puudutab näiteks tööhõivet, tööpuudust, see puudutab kõiki, olenemata eh, vääringutest, mida nad, eh, mida liikmesriigid kasutavad. me tahame selliseid poliitikaid, mis kõiki aitaksid. Three... mul on kolm sõnavõtusoovi veel Gunnar Hockmark, Anni Podimata ja Antolin Sanchez-Pesedo. Gunnar, palun. Thank you very much um.... suur tänu. mõned küsimused, mõned valdkonnad, millega te tegelete, on äh, teistest erinevad ja mõned äh, mõtlevad ka ühtseid reegleid ja on mõeldud kogu Euroopa Liidu jaoks ja teised valdkonnad on äh, küsimused, mida tuleks vaadata ainult Pangandusliidu raames. tahaksin teada, milliseid riske teie näete nende tsentrifugaaljõudude seas? sest äh, meil on siin äh, vaja ennast kokku võtta, meil on vaja tulevikku vaadata, me soovime äh, maailma suurimaks majanduseks muuta, kuid teiselt poolt on, meil on äh, probleemiks see, et me pigem eristame kui ühendame. me räägime tihti, kes on sees, kes on väljas, euroala, mitte euroala, kes läheb kaasa, kes saab erandi, põhjariigid, lõunariigid. ma tahaksin teile meenutada, et teie vastutus ja võimalus on tegelikult hoida seda liitu koos ja siis üks spetsiifilisem küsimus, mis puudutab äh, seda pankade tegevuse lõpetamise ja kriisiohjamisdirektiivi. tahaksin teada, kus teie näete suuri probleeme nõukogus edasiminemisega, sest nagu te juba enne ütlesite, ajakava on minu arvates vähemalt väga optimistlik, kui me soovime veel teie eesistumise ajal selle küsimuse arutamise lõpetada, see oleks väga tore. aga see tähendab seda, et me peaksime väga varakult välja tooma ka põhilised probleemid ja need ka võimalikult kiiresti lahendama. Uh, uh, härra Hökmark, teie esimene küsimus puudutab äh, ühtekuuluvuse põhimõtet Euroopa Liidust, rääkisite siin põhja-lõuna dimensioonist ja teistest eristustest. ma arvan, et üheks suurimaks probleemiks praegu on see, et me oleme viimastel aastatel keskendunud võlgadele, eelarve puudujäägile, eelarvetele üleüldiselt, üleüldiselt äh, aga samal ajal Euroopa Liit on äh, üles ehitatud palju idealistlikumatele põhimõtetele. Euroopa Liidu loomise alustaladeks olid demokraatia ja inimõigused. kunagised Nõukogude Liidu liikmesriigid äh, leidsid, et Euroopa Liit on väga atraktiivne ja nad ei arvanud, et mingid äh, bilansilised eeskirjad, eelarve eeskirjad oleksid äh, Äh, atraktiivsed, vaid pigem püüelda siiski Euroopa ja inimõigustest kinnipidamise poole. ja need demokraatlikud äh, riigid võtsid kohustuse inimõigustest kinni pidada ja tegelikult annab Euroopa Liit ka inimestele äh, sellise lubaduse elada elu, millega on võimalik ka eesmärke täita ja vaadake kas või Põhja-Aafrika riike, ka nemad vaatavad Euroopa Liidu poole kui eeskuju poole me peaksime panema paika Euroopa Liidu profiili ja me peaksime lähtuma ka sellest idealismist, mis äh, ühendab Euroopa Liitu, me ei peaks rääkima mitte ainult eelarvetest ja puudujääkidest, vaid me peaksime äh, kasutama neid sõnu, mida kasutasid äh, Euroopa Liidu loojad ja panema paika eesmärgid, äh, mõeldes nende ideaali peale. ja niimoodi on võimalik Euroopa Liitu koos hoida, mitte aga siin igapäevaste küsimustega, mida arutatakse ECOFINis. nüüd see pankade tegevuse lõpetamise ja kriisilahenduste direktiive. me tõesti soovime selle direktiiviga edasi minna, olen nõus, tegemist on suure eesmärgiga, kui vaatame ajakava, aga me pingutame öö, ähm, selleks, et ülemkogul ka eesmärgile jõuda tegelikult põhimõttelistes küsimustes me oleme peaaegu ühel meelel. Äh, pigem on äh, probleemiks siin proportsionaalsuse küsimused, äh, riiklikud huvid, kuid ma tõesti arvan, et meil tõesti on võimalik need küsimused lahendada rahuldavalt ja ka päris korraliku ajasurve all. mul on ikka veel kolm küsimust, sest Sean on jõudnud tagasi, nüüd Anni Podimata suur tänu! ka mina tervitan teid, härra minister, siin ja soovin teile palju edu eesistumise jaoks ja ajaks. E, Iirimaa eesistumine on minu arvates al-, alanud väga hästi, esimene ECOFIN-i kohtumine, mida te täna juhtisite, seal võtsite te vastu otsuse et üksteist liikmesriiki võivad finantstehingu maksu sisseviimise rakendamisega edasi minna, me ootame komisjoni ettepanekut ja ma tahaksin teilt teada, kas teil on mõtteid selle kohta, millised võiksid olla järgmised sammud äh, nõukogu otsustusprotsessis ja kas teie soovite oma eesistumise ajal selles küsimuses midagi veel ette võtta? ja teiseks äh, maksustamine, mis on üks teie prioriteete eesistumisel. Te teate, et Elisee lepingu viiekümnendal aastapäeval Saksamaa ja Prantsusmaa juhid toonitasid, et meil on vaja rohkem koordineeritud äh, maksupoliitikat ja maksurežiimide ühtlustamist ja nad leiavad, et sinna hulka peaks kuuluma ka koordineerimine maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise puhul. ja me peaksime vältima maksukonkurentsi ning dumpingut maksude alal. ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate ja kas te kavatsete oma eesistumise ajal võtta vastu mingeid samme nimetatud küsimustes. suur tänu! suur tänu, proua Podimata. finantstehingumaks. järgmised sammud on, et komisjon töötab välja dokumendi, kus on kirjas need äh, sisulised põhimõtted, mis kehtivad finantstehingu maksu kohta. Iirimaa eesistujana juhib neid kohtumisi, kus äh, seda dokumenti arutatakse ja me üritame selle küsimusega edasi minna. Need, kes finantstehingumaksu soovivad sisse viia, osalevad ka täieõiguslikult nendel kohtumistel ja tegemist ei ole mingi dialoogiga üheteistkümne liikmesriigi vahel, mis on nüüdsel hetkel juba võtnud vastu otsuse tugevdatud koostööd teha. kõik on kaasatud ja me soovime selle küsimusega edasi minna. maksude ühtlustamine ja see samm läheb liiga kaugele praegusel hetkel, kuid me oleme pühendunud komisjoni programmile maksupettuste vältimiseks ja eriti keskendume maksuparadiiside peale. nii et me teeme nendega tihedat koostööd. suur tänu, Liam on ka tagasi, nii et äh, Liamani kord on nüüd praegu nüüd, kui sina esitaksid oma küsimuse, siis kaks lisa veel Antonini ja Sean'i üritan ka veel kuidagi sisse suruda sinna. Euh, suur aitäh, äh, vabandust, äh, et ma hilinesin, ma kohtusin äh, ECFIN-i peadirektoraadi äh, kolleegi Margo Putiga ning äh, mida te arvate praegusest süngest konjunktuurist Euroopas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal? kuuene õiguspakt äh, näeb ette, et igal aastal väheneb eelarve defitsiit null koma kuue protsendi võrra, aga SKT vaheneb ka ja praegu on näha, et riigid ei jõua selle tulemuseni kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks. nüüd, kas peaks nõukogus rääkima sellest, et äh, osad riigid on saavutanud, äh, mida vaja, kuidas nad on äh, defitsiidi vähenemist Eh, kohandanud eh, ja et hakkaks toimima automaatne stabiliseerimine. komisjon on avaldanud eh, ühe dokumendi või, või mustandi, kus nagu öeldakse, et, et Van Rompuy ettepanekut võib juba järgmises dokumendis edasi arendada ja ilmselt on olemusi ka makromajanduslike šokkide maandamiseks. parlamendis olen äh, härra Junckeri käest seda küsinud ja teie käest küsin ka, kuidas äh, omavahendeid leida tõesti Eurotsooni äh, majanduse turgutamiseks, võib-olla te teate rohkem sellest kui, kui meie ja minu kolleeg Anto Linn esitab ka ühe küsimuse, me otsustasime kahe peale küsimused esitada suur tänu teile väga lühidalt. tahaksin tänada eesistujat Iirimaad selle eest, et jätkate ja püüate lõpetada tööd nendes valdkondades, kus on juba edu saavutatud. see pragmaatilisus on väga hea ning see on kooskõlas ka meie pragmaatilisusega, mis võimaldab meil teha märkimisväärseid järeleandmisi. kuidas nüüd aga kavatsete teie oma tööd lõpule viia Van Rompuy kokkulepete osas? ja finantstehingute maksuga seoses ja Eurotsooni ajutiste eh, lahendustega, et jõuda paremasse olukorda. on palju selliseid poliitikaid, mis on suunatud selle kuuese paketi muutmisele, meie ei näe küll äh, võimalusi, kuidas seda muuta, aga mul on väga kahju, et ma ei, ei kuulnud väga täpselt seda, mida te küsisite, võib-olla läks tõlkes kaduma, aga seoses nende teiste teemadega võib-olla ma selgitan teile, kus on seis finantsteenuste maksu puhul, ma juba kirjeldasin seda, komisjon tuleb ühe dokumendiga välja, ma ei arva, et see väga palju erineb varasemast dokumendist ja siis algavad meil dialoogid ja need kolmepoolsed kohtumised selleks, et jõuda kokkuleppele. ja kõigil on loomulikult õigus osaleda, mitte ainult nendel, kes on kaasatud praegu sellesse tugevdatud koostöösse ja nüüd see küsimus, millest ma täpselt aru ei saanud, mulle siin mu kolleeg annab siin märkmeid, mida, millest ma ka väga täpselt aru ei saa. komisjonil on siin juhtroll, et seos, et töötada nende defitsiidi küsimustega liikmesriikides ja siin on ka juttu solidaarsusfondist ning ja ülemkogu ka tegutseb äh, selles valdkonnas ja me teeme te koostööd Van Rompuyga, see kindlasti ei rahulda teid, see vastus, ma olen kindel. aga küsimus ise oli ka suhteliselt mitte rahuloldav. ma arvan, et ja võib-olla me saame palju paremaid vastuseid äh, härra ministrilt, kui see kuuekuuline periood saab läbi. aga nüüd viimasena saab sõna Sean Kelly, kes on ka tagasi jõudnud, nii et siis ka lisab oma iiri hääle suur tänu, suur tänu, et lubate mul ka küsimusi esitada, sellepärast et ma ei ole selle komisjoni liige. ja samuti tahaksin tervitada ministrit äh, ja tema kolleege siin. kui te võtsite asjad üle eesistujana või võtsite portfelli üle kaks aastat tagasi Iirimaal ministrina, nüüd me oleme, siis te olite, siis me olime majanduskriisi veerel, nüüd me oleme juba taastumas ja nüüd on tõesti meil, teil väga hea võimalus nendes valdkondades edasi liikuda, mida minister ka nimetas järgmise kuue kuu tööplaanina. kui me räägime majanduskriisist, äh, siis me pöörasime, näitasime näpuga ja täitsa õigesti krediidireitingu agentuuridele. just tänu sellele, missugune oli nende tegevus ma tahaksin teada, kas minister on valmis minema edasi selle mõttega, et loodaks Euroopa reitinguagentuur, olgu siis riiklik või erasektoris järgmise kuue kuu jooksul, selleks, et tekitada konkurentsi turul, sellepärast et need neli, kes meil seal praegu on, need on monopoolses seisundis ning kas võib-olla oleks mõistlik tulevikus ka öö, äh, vaadata lähemalt neid halbu standardeid, mida nad on kasutanud, eriti mis puudutab äh, reitinguagentuuride äh, reitingutega väljatulemise ajastamist, eriti mis puudutab äh, riigireitinguid. see idee Euroopa reitinguagentuurist on juba välja pakutud tead mõnda aega tagasi ja öö, ametlikult vist lepiti kokku selles eelmisel nädalal, nii et edusamme on olnud. mis nüüd puudutab seda uut agentuuri, kõik see taandub ju tegelikult usutavusele, usaldusväärsusele, kui nad tegutsevad ka vastavalt Euroopa Liidu teatud riikide soovidele, siis see võib-olla ei oleks ka objektiivne nii et igal juhul on reitinguagentuuridega raskusi, seda tunnustatakse üldiselt, aga praegu ei paista olevat ühtegi head lahendust. ja ma arvan, et parim, mida teha, on see, et ergutada öö, seda, et neid loodaks juurde, et oleks konkurentsi vähemalt lisaks neile kolmele-neljale suurele ja ega rohkemat mõelda ei oska. suur tänu suur tänu, meil on samasugune probleem äh, reitinguagentuuridega nagu nende suurte raamatupidamisfirmadega ning me loodame, et tõesti neid tuleks juurde. suur tänu, härra minister, et tulite meie juurde esinema ning ma olen kindel, et kui aeg on jälle küps äh,, siis äh, kindlasti te tulete ise ka kohale saad-, suursaadiku asemel, kui see on vajalik ning ma arvan, et me tõesti teeme edusamme äh, loomulikult meil on ka institutsioonide vahelised tavalised hõõrumised, aga ma loodan, et praegune eesistumine äh, on selline, kus äh, ma saan väljendada optimismi ja varemgi on see ju nõnda olnud ja et kui meie eesistumine lõpeb, et siis te saate tõesti ütelda, et me oleme mõned need rasked asjad lõpule viinud. suur tänu ja loodan teid jälle kohata. kõigile teistele ütlen, järgmine kord on meie koosolek äh, ei, me näeme teid esmaspäeval, neljandal veebruaril õhtul Strasbourgis ja võib-olla see on veel pikendatud koosolek, et hääletusi läbi viia teatud teemadel. näeme siis jälle neljandal veebruaril, aitäh!